Chers collègues, est-ce que je peux vous inviter euh, à prendre... Euh, kallid kolleegid, palun võtke istet. Äh, alustame oma täna hommikust äh, koosolekut, seda siis suure hooga. ja kõik peaksid täna saama ka võimaluse sõna võtta, kui nad seda soovivad tahaksin tänada proua Joel Melkeed, kes on Belgia tööhõive ja võrdõiguslikkuse minister proua minister, te saate minu käest kohe sõna, aga enne kui ma teile sõna annan, tahaksin ka teie järeltulijat äh, tervitada, sellepärast et pärast Belgia eesistumist järgneb Ungari eesistumine ja meil on siin täna kolm Ungari ministrit kohal. Une présidence euh, hongroise, il s'agit euh, de monsieur Ungari ministrid soovivad siin ka teie kõnet kuulda selleks, et enda eesistumist äh, ette valmistada, meil on siin olemas äh, Sotsiaalministeeriumi asekantsler, tööhõiveministri kantsler. tahan teid kõiki tervitada siin koosolekul, mis on nii teie kui meie jaoks kindlasti väga kasulik annaksin kohe teile sõna, proua Milkee, ja siis pärast seda järgneb ähm, arvamuste vahetus äh, meie ja teie vahel, sest teie vastutate ju Belgia äh, riigis nende valdkondade eest, millega me siin tegeleme. annan teile kohe sõna. Te teate, et saadikutele meeldib esitada küsimusi, oleks väga hea, kui teie sõnavõtt kestaks kümme kuni viisteist minutit. Euh, suur tänu ma tahaksin näidata head eeskuju minu Ungari kolleegidele. tahaksin neid tänada, et nad on siia tulnud. minu jaoks on suur au ja suur rõõm olla siin Euroopa Parlamendi ühes kõige tähtsamas komisjonis, mis tegeleb nii tähtsate küsimustega nagu sotsiaal- ja majanduslikud küsimused äh, ma saan ka aru, et meil on tegemist täiesti uue majandusjuhtimise ajaga, ka parlamendi roll on tõusnud äh, tänu uuele lepingule ja ma tõesti loodan, et kõik äh, viiakse ellu täht-tähelt vastavalt lepingule, kuna Euroopa Parlament on saanud Euroopa Liidu uute töömeetoditega palju rohkem pädevusi. võib-olla paar sõna Belgia eesistumise kohta. Belgia alustab eesistumist ajal, mis on väga tähtis, sest ähm, meil on praegu raske majanduskriis ja peale selle on ka Euroopa Liit võtnud vastu mitu tähtsat otsust, eriti otsuse Euroopa Liidu strateegia jaoks aastaks kaks tuhat kakskümmend, mis mängib tööhõivepoliitikas väga suurt rolli hiljem soovitakse lasta veel ka tööhõivepoliitilised suunised. siis veel ka majandusjuhtimise küsimus. kui meie tahame olla ambitsioonikad äh, Belgia eesistumise ajal, siis peaksime me tõesti üritama mitmetele algatustele hoo sisse anda see tähendab seda, et tööhõivepoliitika peaks olema Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia keskpunktis. samuti tuleks vastu võtta tööhõivepoliitilised suunised. me tahame aga nii tööhõivepoliitikat kui ka teisi tööhõivepoliitikaga seotud poliitikaid panna majandusjuhtimise keskusesse. ma arvan, et äh, Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat saab ainult toetada. kui me räägime nüüd tööhõivest äh, pärast ähm, läbi viidud äh, lobitööd ja kui me vaatame seitset kõige tähtsamat suunist, siis näeme, et meil on siin olemas äh, kriteeriumid tööstuspoliitika noorte jaoks, hariduse jaoks ja see tähendab seda, et seitsme eesmärgi puhul mängib tööhõive väga suurt rolli. ka tööhõivepoliitiliste suuniste puhul on meil suurte edusammudega tegemist. ka neile on antud äh, konkreetne sõnastus kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. nii et äh, meil ei ole vaja mitte ainult majanduskasvu, vaid majanduskasvu, mis toob endaga kaasa ka uusi töökohti, kvalifitseeritud töökohti. selle, see algatus on nii poliitiliselt tähtis kui ka majandusjuhtimise mõttes tähtis majandusjuhtimisest peaks võib-olla kõigepealt rääkima, tegemist on uue küsimusega ja siin me peaksime võib-olla laiapõhjalisemalt seda olukorda vaatama, tahaksin esitleda nüüd äh, Belgia eesistumise eesjärke selles osas nii lühiajalises perspektiivis kui ka pikaajalises perspektiivis. ehk see puudutab siis äh, tööhõive poliitiliste strateegiate elluviimist. peale, sinna juurde tuleb veel ka õigusandlik töö ja olen otse loomulikult hiljem valmis ka teie küsimustele vastama. kõigepealt tööhõive tähtsus majandusjuhtimise raames. jah, otse loomulikult on ka teisi valdkondi ja teisi küsimusi, mis on tähtsad, ma tean, aga majandusjuhtimises on meie jaoks väga tähtis dünaamika, mida me peaksime kasutama Need, kes tegelevad tööhõivepoliitikaga, olgu need nüüd siis äh, parlamendisaadikud või ka sotsiaalministrid ministrite nõukogus, nemad peavad tegelikult tunnistama, et Euroopa Liidu strateegiate puhul on tööhõivepoliitika tihti jäänud vaeslapse rolli. meil on väga palju võimalik ära parandada, eriti kui me vaatame artiklit üheksasada nelikümmend kaheksa lepingus ja nii meie kui ka kõikide vaatlejate ja osapoolte jaoks on tööhõive puhul tähtis see, et me peaksime minema kaugemale kui sotsiaalne dimensioon. tegemist on reaktiivse dimensiooniga, kus tuleb leida lahendusi vigadele, mis on tekkinud turgudel. seda siis ka tööhõivepoliitika raames siin on otse loomulikult ka sotsiaalne dimensioon, aga seda pole siiamaani piisavalt kasutatud. meil on vaja veel ka sama tähtsaid paralleele töökohtade loomiseks, seetõttu on meil vaja seda ex-ante lähenemist ja tööhõivepoliitika peab minu arvates sellepärast saama tähtsa koha mitte ainult makroökonoomiliste küsimuste osas, vaid ka majandusvalitsemise osas. ja ka majandusliku kontrolli ja järelevalve osas pakkumine on jällegi väga tähtsaks teguriks ka konkurentsipoliitika jaoks ja tootlikkuse jaoks ning investeeringute jaoks inimressurssidesse, kvalifikatsiooni puhul samuti. Euroopa Liit äh, saab ja peab tulevikus olema konkurentsivõimelisem ja seal puhul ongi väga tähtis just äh, töökohtade loomine, kvalifitseeritud töökohtade loomine me peame kasutama just ära vaimset võimekust Euroopa Liidus. tööhõivepoliitika puhul me teame, et see mängib tööturul väga tähtsat rolli. demograafilised muutused on olukorra muutnud kriitiliseks. kui me ei kasuta ära parimaid võimalusi tööturul, siis tuleb meil oma konkurentsieelised ära anda väga tähtis on lahendada ka kulude küsimus ning ka palgapoliitika kujundamine, maksete maksmine palkadelt, kvalifikatsioonide paikapanemine võtmevaldkondades selleks, et luua keskkonnasäästlikke töökohti, see kõik puudutab ka meie äh, tööstussektori muutumist, peale selle tuleb mõelda ka eelarve peale, sellepärast et eelarve ja tööhõivepoliitika on omavahel tihedalt seotud. kui tööpuudus on suur, on kulud suured ja väljaminekud suured. siis tuleks arvestada veel ka konkurentsivõime küsimusega ja väga tähtis on, et majandusjuhtimise puhul kaasatakse need, kes tegelevad tööhõivepoliitikaga. ja sellepärast äh, eelmisel nädalal toimunud mitteametliku nõukogu kohtumisel panime me need küsimused keskpunkti. tegemist oli väga tähtsa kohtumisega selleks, et välja töötada meie seisukoht oktoobris tuleb äh, vastu võtta esimesed otsused vastavalt rakkerühma tööle ja nende otsuste tegemisel tuleks arvestada ka makroökonoomilise ebatasakaalu kontrolliga. komisjon on teinud juba paralleelseid ettepanekuid selle kohta. me ei peaks mitte ainult artikliga sada kakskümmend üks arvestama, vaid ka artikliga sada nelikümmend kaheksa ja mm, töö- ja sotsiaalministrite nõukogu peaks saama võimaluse teha muudatusi ja läbi viia makroökonoosi. aga samal ajal peaks äh, nõukogu saama ka võimaluse anda üldiseid soovitusi, nii nagu rahandus- ja majandusministrid seda tegid kevadel. enne, kui me hakkame uusi stabiilsus- ja konvergentsiprogrammi esitama. aga ka enne juuni täis äh, aga ka enne juuni tippkohtumist, selleks, et me saaksime arvestada kõikide ministrite, nõukogude ja liikmesriikide soovitusi. niimoodi on meil võimalik saada tasakaalus lähenemine soovitustele, mis puudutab nii eelarvereformi kui ka tööhõivepoliitikat. see on väga tähtis ja samamoodi peavad nii Tööhõivekomisjon kui ka Majanduskomisjon andma omad soovitused. me peame hoolitsema selle eest, et tulevaste otsuste puhul oleks majandusjuhtimine tasakaalus. praegu see nii ei ole, vähemalt majandus- ja tööhõivepoliitika puhul me palusime, et EMKO koos tööhõive peadirektoraadiga teeks konkreetseid ettepanekuid ja mitteametliku nõukogu kohtumisel töötasime välja dokumendi, mis saadetakse täna laiali. see on kokkuvõte erinevatest aruteludest, erinevatest lahendusviisidest, mida liikmesriigid välja pakkusid. see dokument on väga tähtis rakkerühma tööks ja me tahaksime enne otsuste vastuvõtmist majandusjuhtimise osas saada ka selgeid suuniseid tööhõive ja sotsiaalministrite nõukogult Euroopa peab tõesti olema meie strateegiate keskpunktis. kui me seda ei tee, toodame me küll väga palju dokumente, aga tegusid ei järgne. nüüd poliitilised prioriteedid, need on lühiajalised ja pikaajalised ja siis on veel ka Belgia eesistumise prioriteedid. lähiperspektiivis on meil vaja tegeleda, tegeleda kriisiga, sellega, kuidas kriisist välja tulla, kuidas parandada tööhõivet lähenemine peab olema võimalikult tasakaalus, mõeldes ka sellele, millised arengud toimuvad tööturudel, selleks et me saaksime vältida meetmete liiga varajast muutmist. seda siis hetkel, kus äh, majanduskasv on veel lapsekingades ja haavatav. võib-olla ei peaks me kohe ka säästumeetmeid äh, väga jäikadena vastu võtma, selleks et anda arenguvõimalusi. Need äh, meetmed on kõik EMKO raportis kirjas ja kahekümne esimesel kuupäeval räägime me sellest ka nõukogus. see peaks olema väga heaks alusdokumendiks meie järgnevatele töödele. meil on väga palju tööpuudust, Euroopa Liidus on tööpuuduse määr kümme protsenti, nii et olukord on tõesti väga raske. ja me ei saa mõelda mitte ainult lähiajalistele eesmärkidele, seepärast tuleb mõelda ka pikaajalistele. me otsustasime kriisist väljumise kava välja töötada, välja töötada suunised ja need ka vastu võtta koos äh, nõudmisega välja töötada struktuurireformid. meil on tegemist suure majandusliku muutusega, eluiga tõuseb ja töökohad peaksid muutuma keskkonnasäästlikumaks. oktoobrikuus, oktoobrikuu nõukogus tuleks vastu võtta tööhõive poliitilised suunised ma tean, et härra Ori on teinud ära suure töö ja meil oli ka võimalus kohtuda. sain aru, et parlament äh, ei olnud päris rahul, kuna öeldi, et ametlikult äh, neid suuniseid vastu ei võeta. kuid äh, ülemkogu võttis vastu otsuse, et parlament peab oma arvamuse avaldama ja seepärast toimus ka see mitteametlik kohtumine raportööriga või tegelikult see toimub ametlikult alles homme, selleks et me saaksime ette valmistada seda, et tööhõivepoliitilised suunised oleksid äh, kujundatud niimoodi, et nad vastaksid meie eesmärgid, märkidele, et oleks kaasatud kõik tegurid, et oleks võimalik äh, luua keskkonnasäästlikke töökohti, et oleks paika pandud alleeesmärgid ja nii edasi. siis need suured strateegilised muudatused tööhõivepoliitikas ja majanduspoliitikas äh, kahe võtmeküsimuse osas äh, roheline majandus ja, ja kõrgem eluiga. üleminek äh, majandusele, kus me soovime süsinikuheitmeid vähendada peaksime me arutlustes arvestama ka tööhõivepoliitikaga, samamoodi nagu ka siis, kui me räägime kõrgest elueast. meil toimus nõukogu kohtumine eelmine nädalal ja ministrite kohtumine toimub äh, septembri lõpus, kahekümne kaheksandal septembril, sinna kutsume ka kindlasti proua Schröteri, kes on äh, ette valmistanud väga huvitava raporti äh, just rohelisele majandusele ülemineku kohta. meil on veel ka EMCO raport, mis esitatakse meile selle aasta sügisel ja ka seal räägitakse parlamendi tööst, ministrite konverentsist ja dok- ja mi-, nõukogu töödokumentidest, need on väga tähtsad äh, sammud selleks, et äh, meie tööd ette valmistada. nüüd teine prioriteet, kõrge eluiga, minu kolleeg räägib sellest lähemast, siin on meil vaja rääkida rohelises raamatu koostamisest. tööhõivepoliitika dimensiooni osas oleme otsustanud väga tähtsat konverentsi korraldada koos ühe sihtasutusega Dublinis seal soovitakse tegeleda karjääri pikendamise võimalustega, töö kujundamisega, töökohtade loomisega. ja seda kõike te-, arutame me kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal novembril suurel konverentsil. enne seda toimub meil seminar ka roheliste töökohtade kohta ja ka selle kohta, et meil on vaja töökohti luua, kvalifitseerida. ja peale selle tuleb meil mõelda, milliseid teenuseid pakkuda kodanikele ja kuidas ka seejuures töökohti luua. kolmas prioriteet on äh, problemaatika, mis puudutab ümberstruktureerimist. komisjonis on seda arutatud ja me otsustasime korraldada suure konverentsi seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal novembril ja selle konverentsi tulemuste põhjal kavatseme me vastu võtta jällegi järeldused, nii nagu ka kõrge eluea puhul selleks, et ümberstruktureerimise puhul ka natukene ette aimata, millised on tulevased arengud, milliseid nõudmisi esitatakse tulevikus kvalifikatsioonile. mul ei ole tõesti jäänud palju enam kõneaega, vist üks minut ainult, sellepärast võtan võimalikult kiiresti kokku. mis puudutab pikaajalist poliitikat, siis äh, siin tuleb meil mõelda selle peale, kuidas me tegeleme kaitstud äh, paindlikkusega inimeste kaitsega kriisis ja siin ootame me praegu komisjoni teatist. meil toimub veel ka üks väga tähtis konverents selle küsimuse kohta ja ka selle kohta saame me arvamuse EMKO-lt ja peale selle toimub veel ka ametlik ministrite nõukogu kohtumine detsembri lõpus siis on meie suureks prioriteediks ka veel diskrimineerimise vastane võitlus äh, tööturul ja jällegi novembri lõpus korraldame konverentsi ka selle küsimuse kohta. ja me esi-, kindlasti esitame teile veel oma ettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse kohta ja ma loodan, et soolise võrdõiguslikkuse ministrid äh, aitavad meil ähm, välja töötada kava nende küsimuste lahendamiseks. Need olid meie viis äh, pikaajalist äh, eesmärki. on täiesti selge, et meie tegeleme eriti just tööhõivepoliitiliste eesmärkide, tööhõivepoliitiliste suuniste vastuvõtmisega ja töömeetodi puhul on täiesti selge, et Belgia ei suuda oma eesistumise ajal kindlasti kõike ette valmistada, meie teeme ära ainult ettevalmistustöö, meil tuleb veel ka mõjude hindamine läbi viia ja siis Ungari eesistujamaana peab seda tööd edasi viima. siis tuleks veel rääkida ka tulevasest direktiivist, mis kaitseb äh, töövõtjaid magnetväljade eest ka selle kohta esitame me seisukoha. siis äh, räägime me veel ka emaduspuhkuse direktiivist. seda tuleb ühendada ka selle keerulise diskrimineerimise direktiiviga ja ma tean, et teie valdkonnakomisjoni raportöörid on tegelenud nende küsimustega, nad on koostanud arvamusi nende tundlike küsimuste kohta. ja siis veel ka rändeküsimused. ka siin tuleb väga palju veel küsimusi lahendada. samamoodi tuleb rääkida ka veel informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiast ja küsimustest, mis on päevakajalised kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, eriti puudutab see töötajate lähetamise direktiivi, aga sellega tegeleb siis Ungari edasi. Need oleksid äh, meie ettekujutused äh, meie tulevasest tööst, me üritame Belgia eesistumist võimalikult hästi läbi viia ja me, kuna meil on Belgias väga palju erinevaid valitsusi, siis ma olen ka täiesti veendunud, et me saame selle tööga hakkama. võib-olla oleks äh, võib-olla on meil vaja ka uusi lahendusi, sellepärast et meil on varsti ka uus valitsus võimul. suur tänu, suur tänu nende selgituste eest ja suur tänu kõikide nende punktide eest, mis te olete välja töötanud. see näitab kõik, et isegi üleminekuvalitsus suudab väga auahne programmi kokku panna. nüüd on kaheksa inimest soovinud sõna saada, meil on kakskümmend viis minutit aega, kaks minutit siis küsimuste esitajale. kõigepealt härra Tšaba Ori ja siis härra Sarkas. köszönöm szépen a szót, elnök asszony.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 me tegeleme siin tööhõivepoliitika tulevikuga ja näha on, et, et meie mõtlemine on sarnane Belgia eesistumise aja põhimõtted ja parlamendi põhimõtted kattuvad teatud määral. väga meeldib. Te mainisite järgnevat kontseptsiooni, kui te rääkisite tööhõivepoliitikast, siis sageli võib, äh, võib tööhõivepoliitikat pidada selliseks vaeseks sugulaseks. me üritame aga praegusel hetkel kriisist väljuda ja samal ajal üritame tähelepanu pöörata ka tööhõivepoliitikale. seega minu küsimus on järgmine. milline on teie arvamus teistest poliitikatest, mida tuleb ka arvesse võtta, kui me üritame tähtsustada tööhõivepoliitikat, näiteks nagu VKE-de tegevusele kaasaaitamine. et nad oleks edukad ja suudaksid töökohti luua. siis ka rahastamine näiteks ühtekuuluvuspoliitikast ka seda saaks kasutada tööhõivepoliitika toeta-, toetajana. proua esinaine ütleb, et kahjuks peame andma sõna nüüd järgmisele kõnelejale. härra Tserkas. suur tänu, proua esinaine, mina olen sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koordinaator ja proua minister, ma soovin teile edukat eesistumisaega, meie toetame teid ma usaldan Belgiat eesistujana, Belgia on suur riik, nad on juba ajalooliselt kaua Euroopat ühinemist toetanud, nad on toetanud ka töötajate õigusi. ja te võite usku, usaldada meid, et meie teid toetame. mul on paar küsimust. ja ma arvan, et nendele vastates saate te tutvustada ka pikemalt neid punkte, mida te pidite kiirustades tutvustama oma kõne lõpus. viimase nõukogu, viimasel ülemkogul räägiti Van Rompuy tööst, rakkerühmast ja ja artiklist sada nelikümmend kaheksa senini ei ole kahjuks neid artikleid ellu rakendatud, loodetavasti seda nüüd tehakse. mul on paar küsimust õigusloomeliste algatuste kohta. ränne näiteks, mina olen raportöör ühtse öö, loa, töö, tööloa küsimuses ja, ja ma tegelen ka hooajatöölistega. hispaanlased soovisid seda dokumenti läbi suruda esimesel lugu, lugemisel, aga see ei olnud kahjuks võimalik just ajutiste töötajate tõttu. nüüdseks oleme me need probleemid lahendanud ma saatsin ka teile kirja ühtse tööloa asjus, vahest te loete selle läbi ja vaatate üle ka need muudatusettepanekud, mis sinna sisse on pandud. ma sooviksin ka kuulata ära, millised on teie vaated lihashaiguste asjus ja võib-olla saaks ka selles osas mingisuguse direktiivi kunagi koostada. suur tänu! suur tänu, härra Popakis. mis puudutab kriisi väga sügavat majandus- ja finantskriisi, millel on ka oma sotsiaalsed aspektid, siis on liikmesriigid teinud mitmeid jõupingutusi majanduslangust peatada. tulemus on aga see, et sotsiaalkulutused on kärbitud ja kannatab sotsiaalne sidusus loomulikult peame me tegema ettepanekuid, mis läbi saaks uued inimesed siseneda tööturgudele, tuleb luua uusi töökohti, kui restruktureeritakse ettevõtteid, samuti peame me keskenduma rohelisele majandusele. järgmise poole aasta jooksul, võttes arvesse teie prioriteete nii sotsiaal- kui majanduslikus vallas Euroopas, mida te kavatsete teha, saavutamaks see hädavajalik tasakaal sotsiaalse ja majandusliku külje vahel. suur tänu, proua Linn! suur tänu, väga meeldiv on teid jällegi siin näha, suur tänu, et te siia tulite. kolm lühikest küsimust õigusloomeliste küsimuste äh, asjus. kõigepealt äh, rasedad töötajad. milline on teie arvamus sellest kaheksateistkümnest või kahekümnest nädalast täis palga maksmisest. kas nõukogu toetab seda, kas teie toetate seda? ma arvan, et praeguse majanduskriisi ajal ja võttes arvesse erinevaid traditsioone liikmesriikides, võib-olla ei ole see praegusel hetkel kõige parem viis edasi, edasi liikuda. teiseks, elektromagnetväljade direktiiv. nagu te teate, oleme me selle kallal juba parlamendis varemgi töötanud. kas te nõustute sellega, et MRI skännerid peaksid direktiivist välja jääma. samuti te rääkisite sellest, et, et näiteks äh, keevitat-, keevitajatel võib tekkida sel-, tänu sellele direktiivile probleeme, lahkaksite seda problemaatikat ja lõpetuseks diskrimineerimisvastane direktiiv. ma mõistan väga hästi, et see direktiiv on endiselt nõukogus ummikus ja meie pidevalt küsime, et kas on mingisugust e progressi seal toimunud ja vastus on alati, et paraku ei. aga mida teie arvate, et, et mida belglased eesistumise ajal teha saaksid, et äh, direktiivi, diskrimineerimisvastase direktiivi patiseisust välja tuua? suur tänu! kõnelejate nimekiri on suletud kolm kõnesoovijat saavad, peavad äh, loobuma äh, küsimustest. härra Koossa. suur tänu, proua esinaine, proua minister. ma tervitaksin teid siin meie komisjonis. hea meelega panime tähele, et Te rääkisite ka puuetega inimestest. see küsimus oli prioriteediks ka Hispaania eesistumise ajal, aga kahjuks saavutati vähe edu. kui te räägite siin tööturust, siis minu küsimus on, kuidas te üritate tagada, et puuetega inimestele eraldataks ka rohkem töökohti? nüüd perepoliitika. ja algatused perede toetamiseks. me kõik teame demograafilistest muutustest ja puuetega inimeste protsent ühiskonnas suureneb kuidas saaks arendada teenuseid, mis on mõeldud puuetega inimestele ja kuidas saab, saaks paremini toetada puuetega inimeste peresid? mida kavatseb Belgia eesistujana selles osas ette võtta, sest minu arvates pole piisavalt toetatud peresid, kus on näiteks puuetega lapsed? hiljuti esitati õigusloomeline ettepanek Euroopa harta kohta puuetega inimeste jaoks, tagamaks ka nende vaba liikumine üle Euroopa Liidu. see võib, äh, see mõjutada ka sotsiaalteenuseid ja minu arvates on see oluline küsimus. suur tänu, järgmisena proua Telli. suur tänu suur tänu, proua minister. mina mainiksin kahte olulist aspekti või, võitlus vaesuse vastu ja töötingimused. ja töötingimused. meil on kaheksakümmend viis äh, miljonit vaest inimest, meil on kuidagi aidata, tarvis aidata töötuid inimesi ja aidata tööturule siseneda kõige kaugemal olevaid inimesi. Te ütlesite, et need on teie prioriteedid, see on kõik väga tore, aga see ei aita kaasa, kaasa vaesusevastasele võitlusele, sest tööhõive otseselt ei tähenda vaesuse lõppu. Teie eesistu-, teil eesistujana on äh, keeruline ülesanne tõmmata kokku vaesusevastase võitluse aasta, teha sellest oma järeldused. minu küsimus on järgmine, kas Belgia eesistujana on valmis toetama Euroopa algatust koostada äh, direktiiv miinimumsissetuleku äh, kohta üle Euroopa? teiseks, mulle tekitavad muret äh, halvenevad töötingimused Euroopas. sada kuuskümmend tuhat tööõnnetust leiab aas-, igal aastal aset, samuti on äh, igal aastal kaheksakümmend haigusjuhtu, mis on seotud halbade töötingimustega, nagu näiteks äh, vähijuhud. ILO-l on omad reeglid. Te rääkisite ka elektromagnetväljadega kokkupuutumisest töötajate puhul, see on jah, väga tore, aga Äh, meil on ka teisi probleeme, näiteks kartsoni, kartsonigeensete ainetega kokkupuutumine. suur tänu. proua Krunni. suur tänu, proua eesistu-, esinaine, suur, suur tänu, et te siia tulite, proua minister. me räägime siin tööhõivest ja töökohtadele naasmist, siis selles valguses tuleb arvesse võtta ka Euroopa Sotsiaalfondi nüüd finantsperspektiivid kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani on suur mure Euroopa Sotsiaalfondi sõltumatuse üle ja selle, selles osas, kuidas see on seotud tõukefondidega. mida, mis, milline on teie arvamus? siis emaduspuhkus, ma mainiksin samuti seda, mida proua Linn mainis, see kaheksateist kuni kakskümmend nädalat puhkust ja emapalk selle jooksul samuti kordaksin üle see, ähm, mida mainis proua Teli tööõnnetuste ja kutsehaiguste osas, mida te kavatsete näiteks lihashaiguste osas ette võtta? ma ei tea, kas ministril on aega kõigile küsimustele vastata Thanks, President. tänan, esinaine. kaks lühiküsimust. kõigepealt Äh, see, et tööhõive peaks olema makromajanduspoliitika keskmes, me oleme sellega nõus, aga kuidas te suudate veenda rahandusministrit, et nii see peab ka olema? sest äh, nemad soovivad, et kõik liikmesriigid vähendaksid aastaks kaks tuhat kolmteist oma eelarve defitsiiti kolme protsendile ja meie Sotsiaaldemokraatia fraktsioonis räägime seda, et äh, ka äh, tööhõive tuleks sellesse kaasata ja kolmeprotsendiline puudujääk, aga mitte ükski liikmeriik ei tohiks Äh, heaks kiita viieprotsendilist tööpuudust, kõrgemat kui viieprotsendilist. kas teil on konkreetseid ettepanekuid, mis võimaldaks majandusjuhtimist niimoodi muuta, et oleks võimalik siduda eelarve puudujäägi vähendamine tööhõive suurendamisega? ja veel üks konkreetne küsimus äh, me viimati arutasime seda, et füüsiliste isikute ettevõtjad, autojuhid oleks kaasatud tööaja äh, direktiiviga ja ma saan aru, et nõukogus on üha rohkem liikmesriikide valitsusi, kes väidavad, et me oleme teist korda vea teinud ja et füüsilist isiku ettevõtjad, autojuhid peaksid olema selle direktiivi kohanemisalast välja jäetud. kas teie leiate, et see on õige ja äh, nüüd, kui meie oleme selle tagasi lükanud, võetaks tagasi? proua Harkin ja seejärel härra Valb tänan ja kõigepealt ma tahaksin öelda tere tulemast Belgia eesistujale ja ma loodan, et teil õnnestub ka oma tegevuskava ellu viia. mul on lühiküsimused ja tegelikult Steven Hughes juba küsis makromajandusliku olukorra kohta, seetõttu ma ei näe vajadust selle kordamiseks, kuid ma igati toetan seda, mida ta ütles. ma tahaksin lisada, arvestades tõsiseid kärbeid, eh, me peame silmas ka liikmesriikides avalike teenuste vähendamist ja äh, te rõhutasite ka üldhuvi pakkuvat sotsiaalteenuste aspekti, võib-olla te saaksite kaasata selle oma vastuse. teine küsimus, vastavalt meile jagatud dokumendile öeldakse, et Belgia tahaks uurida võimalust äh, äh, ühise raamistiku ja piisavate sissetuleku tasemete väljatöötamist. suur tänu järgmisena härra Falbr. ja viimasena proua Bissoto. mul on küsimus proua ministrile. see puudutab or organisatsioone, mis on üsna äh, erakordne, see on Belgia organisatsioon Unison Äh, kas sellel organisatsioonil saab olema mingi mõju ja kuidas te kavatsete selle organisatsiooniga koostööd teha, sest see organisatsioon esindab füüsiliselt niisuguseid ettevõtjaid ja äh, väikeettevõtteid. tänan, järgmisena proua Pisoto. tänan, proua esinaine, tere hommikust, proua minister. meie ülesanne on et tegeleda Euroopa sotsiaalmudeliga ja kaitsta seda. ja mitte selle muutmisega. Itaalia on heaoluriik, seal pakutakse väga häid toetusi töötutele. kas te mõtlete ka selles suunas ja mida te arvate alampalgast? teine küsimus puudutab naiste õigusi ja vähemuste õigusi. ma äh, esitasin küsimuse burka kandmise kohta komisjonile ja mulle vastati, et see võib olla inimõiguste rikkumine, kui burka kandmine keelustatakse. Belgias, Hispaanias ja nüüd ka Prantsusmaal on nüüd vastu võetud burka kandmise keelustamise seadus. ma tahaksin teada saada, kas Belgia eesistujana kavatseb Äh, ka ühenduse tasandil burkaga seonduvaid meetmeid rakendada, äh, arvestades seda, et äh, see puudutab mitte ainult naiste lõimumist ühiskonda, vaid ka nende julgeolekut. ma pean vabandama kolme kolleegi ees, ütleb esinaine, kes on palunud sõna, kuid saavad võimaluse oma küsimuste esitamiseks hiljem. ja nüüd ma annan sõna proua ministrile, kellele esitatud väga palju küsimusi ja nüüd on teil võimalus neile vastata ma püüan vastata kõikidele küsimustele ja teha seda lühidalt ning kokkuvõtlikult. kõigepealt härra Ööri küsimus. kui tööhõivepoliitika on läbivaks prioriteediks, siis tuleb seda edendada läbi kõikide teiste poliitikavaldkondade, sealhulgas ka VKI-dele suunatud poliitikate on tehtud algatusi väikeettevõtluse tugevdamise äh, õigusakti ja vastavad meetmed ka strateegias kakskümmend kakskümmend, need ei kuulu küll minu pädevusvaldkonda, kuid minu kolleegid, kes tegelevad nende küsimustega, Belgia eesistuja äh, meeskonnas äh, tegelevad näiteks ettevõtluse edendamisega, VKE-de toetamisega ja teiste küsimustega. rääkides rahastamisest Äh, selle kohta on esitatud terve rida küsimusi ja vastuseks ma tahan öelda, et meil asub kohustus tagada karmide meetmete rakendamine, kuid samas me peaksime investeerima ka tulevikku suunatud võtmetähtsusega algatustestega, investeerima kvalifikatsioonide tõstmisesse äh, ning leidma rahastamisvõimalused ka tööjõuturu juhtalgatuste jaoks vastuseks härra Serkase poolt esitatud küsimustele äh, soovin öelda, et meil toimub kohtumine, kus me vaatame läbi teie poolt esitatud ja kaitstavaid muudatusettepanekuid. ja samuti vaatame läbi ka libekomisjoni seisukohad. Äh, üritame saavutada konsensus nendest küsimustest, et liikuda edasi ühtse loa direktiivi menetlemisega see on oluline direktiiv, see määratleb meie lähenemise seaduslikule rändele. kuid me oleme avatud ka teiepoolsetele argumentidele, mida on võimalik võib-olla kaasata ka teiste seadusandlike algatuste aruteludesse. meil saab olema uus hooajatööliste direktiiv ja selle raames me käsitleme ka kaitsemeetmeid, püüame välja selgitada, kas need on piisavad või mitte. kui me räägime nende aspektide seostamisest teiste rahastamisvahenditega, selleks, et tagada sotsiaalne kaitse ja mittediskrimineerimine ma olen valmis koordineerima neid küsimusi, et edasi liikuda nendes valdkondades ja et saavutada kokkulepe erinevate osapoolte esitatud öö, äh, soovide osas vastuseks küsimusele, äh, kuidas me toetame teatud sihtrühmi, noori, ähm, madala kvalifikatsiooniga inimesi, naisi, kuidas me tagame osalemise tööjõuturul ka eakamatele inimestele, kuidas üle minna äh, keskkonnasõbralikule majandusele. kõige selle juures me peame tagama piisavat toetuse kõikidele nendele sihtrühmadele, et nad ei jääks kõrvale majandusarengust ja majanduskasvu ja et nad saavad ka vajalikud oskused ja kvalifikatsiooni. vastuseks proua Linni küsimusele, emaduspuhkuse direktiiv, see on üsna tundlik temaatika, vastuoluline temaatika, on esitatud mitmeid erinevaid seisukohti, mida on heaks kiidetud nii teie komisjoni poolt kui ka naiste õiguste komisjonis, millega ma kohtun hiljem täna. meil on vaja mõistlikku lahendust sellele probleemile, me ei tohi samas unustada ka praeguseid eelarvepiiranguid. Äh, mitmed liikmesriigid äh, praegu püüavad üle saada eelarve raskustest ja paratamatult need raskused mõjutavad ka toimuvaid aruteludeid, arutelusid. ja ma usun, et tööhõivekomisjon on olnud mõistlik oma lähenemist ja ma loodan, et me saavutame üksmeele nendes küsimustes, me teeme koostööd mõlema komisjoniga ja kõikidega Euroopa institutsioonidega, et kujundada selline konsensus ning liikuda edasi direktiivi suunas ning mõelda ka selle direktiivi tulevasele rakendamisele. ka seda võiks arutada. me püüame tegutseda mõistlikult ja kasutada ratsionaalset lähenemist, mis on üsna lähedane tööhõivekomisjoni poolt kiidetud lähenemisele. Äh, vastates nüüd küsimusele, mis puudutab puudega inimesi, see kuulub Belgia eesistumise esmatähtsate küsimuste hulka. Äh, seda käsitletakse ka äh, võrdsete võimaluste tippkohtumisel ja sellega ma vastan samaaegselt ka proua Linni küsimusele me soovime saavutada edasiminekut diskrimineerimise vastase võitluse direktiivi osas, eh, kuid see on takerdunud teile tuntud põhjustel. on olemas teatud konkreetseid küsimusi, milles osas võib konsensuse saavutada kiiremini, kuid meil on vaja temaatilist lähenemist ja temaatilise lähenemise korral eh, võib rõhutada ka puudega inimeste küsimused tähtsust ja vastuseks nüüd teie küsimusele, mis puudutab direktiivi läbivaatamist, mis käsitleb elektromagnetiste lainetega kokkupuutuvate töötajate ohtusid. me võtame teiega ühendust, kui vastav esitlus on tehtud, et me saaksime vastata teie poolt esitatud tehnilistele küsimustele. ma ei usu, et komisjon suudab praegu nendele küsimustele vastata, sest komisjonis ettevalmistatud ei ole veel lõppenud nii palju siis puuetega inimeste küsimusest see on tõepoolest meie jaoks esmatähtis küsimus ja miks mitte kaaluda ka ühtse Euroopa harta väljatöötamist puudega inimeste jaoks. ja nüüd, miks minu pädevusvaldkonda kuuluvates dokumentides ei ole konkreetset viidet vaesusvastasele võitlusele? minu kolleeg, kes vastutab sotsiaalküsimuste eest, proua äh, Onkelings, käsitleb seda küsimust muidugi äh, tööhõive ei ole ainukene viis võitluses vaesusega. Äh, siin on palju muid aspekte, me korraldame ka vastava ürituse, mis tegeleb vaeste töötajatega, madala sissetulekuga töötajatega ja proua Onkelings tutvustab teile Belgia kui eesistuja kava selles valdkonnas. vastuseks töötingimuste küsimustele. siis te ilmselt äh, saite aru, et üks meie esmatähtsaid ülesandeid on tihendada seost äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni korraliku töötegevuskavaga. me korraldame ühiskonverentsi ILO-ga selleks, et nimetatud strateegia muutuks osaks ka Euroopa tegevuskavast, me keskendume terviseprobleemidele, psühholoogilistele probleemidele. vaatame läbi ka erinevad algatused, mille eesmärgiks on suurendada töötajate kaitset ning keskenduda töö tervishoiule ja ohutusele proua Grüni küsimus Euroopa Sotsiaalfondi kohta. loomulikult see fond on äärmiselt tähtis. ma ei maininud seda oma sissejuhatavas sõnavõtus, kuna aega nappis. loomulikult see on tähtis, meil on vaja tugevat strateegiat, meil on rahastamisvahendeid vaja ja meil on vaja õigeid töövahendeid selle rakendamiseks. me teame neid poolt- ja vastuargumente ja me ootame komisjoni poolset vastust septembriks ja eriti eelarve läbivaatamistulemusi. me tegutseme proaktiivselt ja teeme oma poolt ambitsioonikaid ettepanekuid. selleks, et tagada suurem paindlikkus ja nende rahastamisvahendite kohandamine vajadustele. härra Hughes, vastuseks teie küsimusele majandusjuhtimise kohta see on tõeliselt ähm, suur lahing, mida me oleme pidanud, meil on õnnestunud nõukogus äh, saavutada kokkulepe kõikide liikmesriikidega, see on juba samm edasi. ja asi ei piirdu ainult äh, rahandusministrite nõukoguga, äh, riigi pead ja valitsusjuhid eh, peavad oktoobris vastava otsuse langetama tippkohtumisel. ja on oluline tugevdada koordineerimist, eh, me vajame EBSCO poolset makromajanduslikku analüüsi, eh, tõhustatud indikaatoreid ja nii edasi, kuid eelkõige paremat tegevuse koordineerimist komisjonis, erinevate komisjonide vahel ja ka nõukogus meil on vaja koondada kõik need erinevad lähenemised, et meil oleks hea ülevaade majanduse kasvust ja majanduse arengu aspektidest. selleks, et meil oleks tulemuslik teave selle kohta, et me saaksime vastutustundlikult käsitleda ja menetleda oma eelarvet, pidades silmas seda kolmeprotsendilist eesmärki, kuid samal ajal kaaluma ambitsioonikaid investeeringuid tulevikku kui me ei ole piisavalt ambitsioonikad, siis on oht, et me kordame mineviku vigu. toimub ka teine konsultatsioonide voor äh, füüsiliste niisuguste ettevõtjate teemal, komisjon viib läbi omapoolse mõjuhinnangu. ja äh, siis tutvustatakse meile komisjoni esialgset seisukohta selles küsimuses töötingimuste konverentsil, mille me korraldame koos äh, Dublini sihtasutusega, äh, arutati neid küsimusi. proua Harkin, ma ilmselt vastasin teie küsimusele alampalga kohta, see on rohkem miinimumtulu sissetuleku küsimus kui alampalk ja minu kolleeg Loret Onk-Lenks räägib sellel teemal Äh, ma olen seisukohal, et sotsiaalpartneritel on ühenduse tasandil tähtis roll täita. meie soov on tugevdada sotsiaalpartnerite rolli majanduse juhtimisel ja strateegia kakskümmend kakskümmend elluviimisel. me korraldame vastava konverentsi septembris, kus me kaalume sotsiaalpartnerite rolli tulevaste strateegiate elluviimisel, kuidas seda rolli kohandada uutele oludele, äh, selleks et nad saaksid täita oma uut rolli majandusjuhtimise tõhustamisel. ja viimane küsimus ma ei usu, et ainuke edasimineku viis on suurendada kõiki, on oluline tagada piisav ostujõud, sotsiaalkaitse, loomulikult, kuid on teisi, ka teisi tegureid, mida me peame arvestama, äh, töökohad peavad olema piisavalt atraktiivsed, äh, see küsimus jälle seostub alampalga küsimusega meil on vaja mitmeid erinevaid algatusi selleks, et töötuid tööjõuturule tagasi tuua. vastuseks burka küsimusele, see teema ei kuulu minu pädevusvaldkonda. Te teate, et Belgia valitsus võttis ühehäälselt vastu selle otsuse, et te võite ka minu arvamuse sellest tuletada vastuseks diskrimineerimise kohta, siis see küsimus kuulub liikmesriikide pädevusse lähimuspõhimõtte alusel, see on oluline küsimus ja see seondub ka diskrimineerimisvastase direktiiviga. kuid ma usun, et meil oma eesistumisperioodiks on piisavalt tundlikke küsimusi, millega tegeleda. Ähm, ilma, et me peaksime ka sellega tegelema, aga kui te tahate, et me tegeleksime ka diskrimineerimisvastase direktiiviga, siis loomulikult me täidame meile pandud ülesandeid suur tänu, ma tahan teid tänada kõikide kolleegid südamlikult selle eest, et tulite täna meie küsimustele vastama me oleme optimistlikud äh, teie edusammude osas, hoolimata sisepoliitilisest olukorrast Belgias. Te andsite kõikidele küsimustele väga hea vastuse, kuigi kahjuks kõik ei saanud küsimusi esitada. igal juhul me kutsume teid kohe kindlasti veel nii mõnigi kord meile aru andma. suur tänu ja mul on hea meel, et mul on võimalus siin tervitada veel kahte teie kolleegi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 kallid kolleegid, palun võtke jälle istet. me tuleme oma täna hommikuse kohtumise teise poole juurde. see on väga-väga tähtis. meie oleme kutsunud siia kolm ministrit ja meil on tund aega nendega rääkimiseks, nii et aeg jookseb. me alustame hääletusega üksteist null null nii et tund aega on meil aega, et rääkida kolme ministriga. proua minister, härrad ministrid, tervitan teid südamlikult siin tööhõive komisjonis Belgia eesistumise alguses. Teie külaskäik on tähtis ja meil on väga hea meel teiega siin esimest korda arvamusi vahetada. proua Lorette Onkelings Teie olete sotsiaal- ja tervishoiuminister, härra Jardin, teie olete suurte linnade minister ja härra Delisee, teie olete sotsiaalvaldkonna kantsler, tegelete puuetega inimestega. proua minister, kas ma võiksin paluda et teie kõigepealt esitleksite oma prioriteete ja siis saavad sõna teie kaks kolleegi ja pärast seda alustame aruteluga ja muide, meil, mul on kõnelejate juba nimekiri juba enne, kui te olete ühe sõnagi öelnud. suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu, et võtate meid täna siin vastu. tööhõive pakett Äh, kriisivastane võitlus, sellest kõigest olete te juba piisavalt siin täna rääkinud. aga on veel üks küsimus, mille osas me peaksime koostööd tegema. nimelt sotsiaalne kokkuhoid. meil oli eelmisel nädalal mitteametlik nõukogu kohtumine ja ministrid tunnistasid, et et äh, majandus- ja finantskriis ähm, mõjutab väga palju ka sotsiaalvaldkonda. tööpuudus suureneb, vaesus suureneb, äh, ebakindlad olud suurenevad, inimesed ei tunne ennast enam kindlalt, ehk et meil tuleb luua kaitsekilp võitlemaks kriisist tulevate šokkide vastu. oleks äh, väga ohtlik, kui me nüüd nõuaksime sotsiaalset konkurentsi. see viiks sotsiaalsest tasakaalust meid välja ja kahjustaks Euroopa kodanikke. me oleme mitmeid kordi juba öelnud, et äh, tööhõive ja sotsiaalministrite nõukogu on väga tähtis ja et ka majandusjuhtimine on väga tähtis seda kõike toodi siin eelnevalt ka juba välja. aga me juba otsustasime ja tahaksime seda teiega arutada, et meil tuleb tegeleda nende meetmetega, mis on ette nähtud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. meile on esitatud juba statistika tööhõive ja hariduse kohta ning äh, me üritame selle põhjal äh, oma tööd kujundada. meil on suunis number kümme ja see suunis on leidnud tänu teie komisjoni tööle juba väga suuri parandusi. eelmise aasta juunis me parandasime teksti vastavalt nendele aruteludele, mida te pidasite siin komisjonis. ja mulle tundub, et meil on võimalik sealt koostööd jätkata parlamendi ja nõukogu vahel, eriti just kolmes küsimuses, kolmes valdkonnas, kus tööd ei ole veel lõpetatud. selle töö raames olete teie juba öelnud, et äh, eriti tuleks arvestada jätkusuutliku rahastamisega. eelarverahasid tuleks jätkusuutlikult kulutada, me peaksime sotsiaalse kokkuhoiu puhul toetama just positiivseid aspekte ja võitlema ka vaesuse vastu, sest mida vähem on vaesust, seda rohkem, seda suuremad on inimeste sissetulekud ja seda väiksemad on riigi väljaminekud. Need on väga head näited minu arvates selle kohta, kus me saaksime veel midagi avada, kust me saaksime kinni haarata, selleks et teie prioriteete kaasata suunisesse number kümme ma arvan, et see peaks olema meie jaoks tõesti teekaardiks, selleks et äh, komisjonil õnnestuks ületada see lõhe, liikuda edasi kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. ja nõukogus saime me ka mandaadi selle sotsiaalkaitse tagamiseks. ja seejuures on meil vaja tegureid äh, suunise kümme elluviimiseks. me palusime et Euroopa Komisjon oma arvamuse selle kohta avaldaks ja meie lipulaevaks on vaesuse vahe, vähendamine ja see peaks olema jällegi meede, mis toetab kümnendat suunist. ja kokkuvõttes on see kõik tegelikult jällegi sotsiaalse kokkuhoiu küsimus. eesistumise ettevalmistamise puhul oleme me juba väga palju öelnud, et avalike vahendite koordineerimine on tähtis. septembrikuus korraldame me selle kohta ka konverentsi. siis tahtsime veel toonitada ka seda, kui tähtis on Lissaboni lepingu artikkel üheksa see kurikuulus kõikehõlmav sotsiaalklausel, mida peaaegu mitte keegi ei tea või ei tunne komisjonis vahel on küll sellega tegeletud, kuid mulle tundub, et me peaksime selle klausli rohkem välja tooma ja seda läbipaistvamalt käsitlema. siis äh, avalikus huvis olevad teenused, ka sellest tuleks natukene rääkida. tegemist on otsustava küsimusega. Euroopas mängivad nad äh, tähtsat rolli ja Euroopa õigusloomeline raamestik ei äh, vasta praegusel hetkel nende teenuste läbiviimisele. oleme kohtunud huvigruppidega ja Belgia eesistumise ajal soovime me tegeleda põhiliselt kahe küsimusega. esiteks soovime me leida teid selleks, et ka õigusloomelist raamistikku kohandada praegustele oludele ja teiseks äh, tuleb meil rääkida ka komisjonis äh, avalikudest huvist sotsiaalvaldkonnas ja välja töötada Euroopa raamistik nende teenuste jaoks. ehk et meil oleks õigusloomeline raamistik, mis oleks ka kvaliteetne. oktoobrikuus toimub meil ka sellealane foorum, kus võetakse vastu tagajärjed, mida siis tööhõiveministrid ja sotsiaalministrid detsembris arutavad ja nüüd annaksin sõna oma kolleegile, palun. Euh, daamid ja härrad, proua esinaine, Philip Kuura nimel, kes vastutab euh, vaesusevastase võitluse eest, euh, ütleksin paar sõna selle, sellel teemal. samuti räägin puuetega inimestest tegemist on vaesusevastase võitlemise aastaga, tegemist on loomulikult Euroopas suure väljakutsega. nagu te teate, siis Lissaboni strateegias olid väga ambitsioonikad eesmärgid sees, räägiti isegi vaesuse täielikust väljajuurimisest see kahjuks meil ei õnnestunud, aga nüüd ma tooksin välja kolm meie peamist prioriteeti kõigepealt äh, miinimumpalk. see on kriitilise tähtsusega sest, sest seitseteist protsenti Euroopa äh, inimestest on ohus, et nad äh, langevad vaesusesse, sest nad saavad liiga vähe palka. niisiis, miinimumpalk on meie eesistumise ajal üks oluline prioriteet. teiseks, laste vaesus. see on küsimus, mis hõlmab paljusid valdkondi, me räägime siin noorte inimeste õigustest. kakskümmend protsenti Euroopa lastest elab allpool vaesuspiiri, niisiis me soovime algatada Euroopa-ülest arutelu, kuidas juurida välja va laste vaesus, alustades selle vähendamisest need äh, soovitused peaksid keskenduma laste õigustele ja mitmemõõtmelisele lähenemisele. sellega on loomulikult seotud haridus, tervishoid, elamumajandus ja kultuurilised küsimused ja nii edasi ja nii edasi. järgmine eesistumisaja prioriteet on kodutute probleem. sellel selles küsimuses toimub meie eesistumise ajal ka konverents ja kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal detsembril toimub ümarlaua vestlus. seal räägime me õigustiku ellurakendamisest äh, tööturu valdkonnas. samuti vaatleme me seal teenustele juurdepääsu kodutute inimeste puhul me soovime rõhutada selle teema olulisust ning samuti rääkida sellest, et on vaja investeerida sellesse, et kodutud inimesed kui eriti haavatav inimgrupp saaksid uuesti ta-, naasta tööturule. puuetega inimeste puhul peaks eelkõige keskenduma ÜRO puuetega inimeste konventsiooni ellurakendamisele. see oleks suur samm edasi see, et ÜRO sellise konventsiooni üldse vastu võttis, oli suur samm äh, ning selle on ratifitseerinud nüüd viisteist liikmesriiki. koos komisjoniga üritame me aidata kaasa Euroopa Liidus selle konventsiooni ellurakendamisele. loomulikult teeme me seda koostöös liikmesriikidega. tegemist on ju täieõiguslike kodanikega, neil on õigus haridusele, infole, avalikele teenustele ja nad peavad juurde pääsema ka nendele majadele, kus pakutakse neid teenuseid. nagu seda, see, selline õigus on kõigil kodanikel. kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal novembril korral-, on korraldatud konverents selle ÜRO konventsiooni elurakendamise osas. me kutsume sinna puuetega inimesi ja esimesel päeval vahetame me omavahel kogemusi, uurimaks välja, kuidas liikmesriigid aitavad parandada puuetega inimeste kaitset. seda räägivad meile puuetega inimesed ise ja teisel päeval toimub valitsustevaheline arvamusvahetus. aga me soovime kaasata kõiki nii kohalikult kuni Euroopa tasemeni välja sellesse konverentsi. järgmiseks käitumiskoodeks me soovime eh, panna paika nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu tegevusulatuse, millised pädevused peaks langema liikmesriikide õlule ja mida peaks tegema üheskoos. niisiis me üritame anda oma parimad, et ka see tegutsemisraamistik paika pandaks. me tervitame Hispaania tegemisi eesistujana ja tervitame Luksemburgis vastu võetud äh, resolutsiooni üheksandast juunist äh, puuetega inimeste raamistiku kohta. seal visandatakse Euroopa Liidu eesmärgid, äh, õigusloomelised eesmärgid puuetega inimeste jaoks, mis läbi on neil parem võimalus osaleda ka otsuste vastuvõtmise menetluses liikmesriikides järgmisena diskrimineerimisvastane direktiiv. loomulikult on see ulatuslikum äh, temaatika, see kuulub ka proua Milke pädevusse, aga puuetega inimeste puhul me teame ju, et see on keeruline valdkond, selle üle praegu ka räägitakse ja komisjon peab uurima, kus on võimalik jõuda konsensusele, mis valdkondades on võimalik saavutada edu et me saaksime edasi liikuda diskrimineerimise vastases võitluses, kui me räägime puuetega inimestest. suur tänu, proua esinaine, ma nüüd kiirustasin tõesti oma ettekandega. suur tänu, Michel Darden järgmisena. võib-olla Äh, vastaksite ka küsimusele, et kas nõukogus kavatsetakse ka komisjoni ro uut rohelist raamatut arutada? suur tänu! kõigepealt öö, äh, head iseseisvuspäeva Prantsuse kolleegidele. seitse, kaheksa seitsmendal, kaheksandal, üheksandal juulil toimus mitteametlik ülemkogu. Ehm, kui me rääkisime pensionitest, siis äh, lähivuspõhimõte oli seal kriitilise tähtsusega, aga üldiselt ma arvan, et komisjonil on täiesti õigus, et selles, et nad tulid välja oma rohelise raamatuga selle koostas Sotsiaalkaitsekomisjon äh, ja Majanduskomisjon. seal toodi välja mõningad probleemid, mis meie liikmesriikides selles valdkonnas on. ja siin on, seal tõstatati neliteist äh, põhimõttelise tähtsusega küsimust. minu jaoks rõhutab see dokument järgmist. vajadust majandust turgutada äh, e, riigieelarveid turgutada, anda, maksta inimestele piisavaid pensione, räägitakse vajadusest pensioniiga tõsta, mainitakse ka pensionite reguleerimise vajadust ning finantsturgude kontrolli võttes arvesse järjest suuremat rolli, mida mängivad pensionifondid minu arvates on loogiline, et liikmesriigid lahendavad oma probleem, mõned probleemid ise, võttes arvesse riikide eripärasid, aga pensioniõiguste küsimuses äh, ja finantsjärelevalve küsimuses, samuti ka pensionifondide maksejõu, äh, jõulisuse äh, asjus ja statistika küsimustes tuleks tõesti võib-olla tegeleda piiriüleselt, supranatsionaalselt. seetõttu palusime me, et liikmesriigid vaataks läbi need rohelise raamatu neliteist küsimust, eriti mis puudutab piisavaid ja jätkusuutlikke pensione. nagu te teate, saab see olema peamiseks küsimuseks ka seitsmenda septembri Liegi pensioniministrite kohtumisel. CBS ja CBE komisjonid mängivad siin olulist rolli ja loodetavasti panustavad ka valge raamatu koostamisse kodanikud oleks kasulik ka, kui nii EBSCO kui ECOFIN oleks sellesse töösse kaasatud. tuleb loomulikult mõista, et pensionid on ainult üks element, kuigi väga oluline element vaesusevastases võitluses. ja pensionid võimaldavad vanematel inimestel teatud heaolutaset. suur tänu! Euh, ma tahaksin nüüd avada arutelu meie komisjoni liikmetega ja alustuseks anname sõna proua Jakonsaarile ja seejärel härra Örile. suur tänu äh, mulle jäi ebaselgeks see, teie poolt öeldust. kuigi ma sain täpselt aru, äh, kuidas Belgia eesistuja kavatseb äh, tegeleda äh, töötajate lähetamise direktiiviga, kuna liikuvuse tagamine Euroopas on oluline. vaba liikumine on aga kaasa toonud ksenofoobia ja euroskeptitsismi tõusu ja ma tahaksin teada saada, mida kavatseb Belgia Eesti eesistujana ette võtta äh, võõrtööliste puhul. rääkides nüüd alampalgast, selles küsimuses puudub selgus. ja alustuseks me peaksime välja selgitama, mida Belgia eesistuja soovib saavutada, kas alampalka või alamsissetulekut. järgmisena härra Öri suur tänu, proua esinaine. suur tänu selle info eest. ministrit äh,, äh, mul ei ole küll palju aega, kuid mul on siiski ainult üks küsimus nagu te teate, Belgia ja Ungari on oma eesistumise ajaks seadnud võitluse laste vaesusega esmatähtsa ülesandena. meil on vaja välja selgitada, kuidas ähm, saada usaldusväärt statistikat, et selle esmatähtsa priori-, esmatähtsa meetme tähtsust mõõta. tänan järgmisena härra Kafarati ja seejärel proua Linn. tänan, proua eesistuja me räägime inimväärikast tööst palju, korralikust tööst, kui me arutame neid küsimusi. see tähendab seda, et me räägime tööst, mille puhul töötajate õigusi tunnustatakse ja austatakse. seda nii ühenduse kui ka siseriiklikus õiguses kui ka kollektiivsete läbirääkimisi reguleerivatest seadusaktidest. kahjuks Euroopas on kaks nähtust eh, kõigepealt. Eh, töö, mida teevad Euroopa Liidu kodanikud, seadustatud töö ja on olemas neid inimesi, kelle töötingimused on mitte inimväärsed, kuna lepingutingimustest ja seadusedest kinni ei peeta ja siis on olemas nõnda öelda must töö, eh, kui inimesed saabuvad Euroopasse teistest eh, maailmajagudest, teevad seda nõnda musta tööd ja ei saa seadusega ette nähtud kaitset. me peaksime võitlema mõlema nähtuse vastu, kas Belgia eesistujana kavatseb midagi konkreetset ette võtta Äh, kuna nendel inimestel puudub nii inimväärikas töö kui ka tulevikus. ja ka korralik pension puudub, kui nad lõpetavad oma tööea. minu arvates on selle küsimusele vähe tähelepanu pööratud, kuid see on väga ohtlik probleem, mis võib süveneda veel kriisitingimustes. järgmisena proua Len ja seejärel Te esitasite palju küsimusi, millega ma keskenduksin. proua Angelings, te mainisite avatud koordineerimismeetodit ja selle täiustamist. me teame, et see avatud koordineerimismeetod ei toiminud möödanikus piisavalt edukalt. kuidas teie arvates on võimalik seda täiustada, äh, kui me räägime kodututest, vaestest kas te kavatsete midagi teha ka mm, eakate inimeste pikaajalise hoolduse tõustamiseks, sest ma praegu töötan välja vastavaid toimimisjuhendeid ja ma tahaksin kuulda teie ideid. mis puudutab äh, miinimumsissetulekut, mõned mainivad alampalgast, teised räägivad miinimumsissetulekust. mina räägin konkreetselt minimaalsest sissetulekust, tulust nende inimeste puhul, kellel ei ole tööd, me räägime sotsiaaltoetustest, hüvitustest põhimõtteliselt. ja ma tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta, kas eh, selline miinimum sissetuleku tase tuleks kehtestada kõikide liikmesriikide järgi, kuid mitte läbi raamdirektiivi, seda on võimalik saavutada parimate tavade vahetuse abil ja avatud koordineerimismeetodi tõhusamal rakendamisel. rääkides puuetega inimeste direktiivist, äh, Äh, see on ikka veel äh, nõukogus kinni jäänud. Te mainisite ÜRO puuetega inimeste konventsiooni. kas teil on kavatsus avaldada survet nendele liikmesriikidele, kes ei ole selle ÜRO konventsiooniga liitunud või seda ratifitseerinud? on oluline, et kõik liikmesriigid äh, liituksid ja ratifitseeriksid selle konventsiooni järgmisena härra Bach. suur tänu. ma tahtsin eh, küsida erinevate poliitikavaldkondade koordineerimise kohta. härra Darden ütles, et majanduskasvule ja tööjõuturule lähenetakse sageli erinevatest vaatevinklidest ta mainis ka, et vastava rohelise raamatu arutelu, mis keskendub pensionitele, on alles algusjärgus, kas see tähendab seda, et äh, tulevikus me töötame kauem, aga mm, mis siis saab raskest füüsilisest tööst, mida ei ole võimalik näiteks seitsmekümnenda eluaastani teha. seega mulle tundub, et kahe poliitikavaldkonna vahel on vähe sidusust veel me räägime majanduskasvust samal ajal, äh, kui me rakendame äh, karme eelarvemeetodeid, äh, mis mõjutavad kõige negatiivsemalt just kõige haavatavamat inimese gruppi ja ei aita kaasa võitlusele vaesusega. tulemuseks võib olla vaesuse süvenemine. Um... siis puuetega inimesed, bussireisijate õigused, nendes küsimustes me ei jõudnud kokkuleppele, seal toimub praegu lepitusmenetlus ja ma tõesti palun, sekkuge sellesse protseduuri selleks, et me lõpuks leidsime, leiaksime lahenduse um,. Merci, madame Castex, puis madame Deli. suur tänu, proua Castex ja siis proua Deli. Question pour euh, euh, concernant les services euh, d'intérêt général üks küsimus. avaliku huvi teenuseid puudutav. Te soovisite kolmandat foorumit korraldada sotsiaalteenuste kohta, kuid teie eesmärgid on veelgi auahnemad te soovite nii-öelda kvaliteedihartat luua, minna õigusloomelisest raamistikust kaugele. me tervitame seda ja me toetame teid seejuures me leiame, et on väga hea, et te olete tõesti hooga alustanud seda tööd ja ma loodan, et teised järgnevad teile. kuna on hädavajalik, et nõukogu tegeleks nende küsimustega. selleks, et lahendada avalik avaliku huvi sotsiaalteenuste küsimus. Te teate, mis on nende teenuste puhul põhiline ja meie jaoks on tähtis tagada kõigile juurdepääs nendele teenustele ja et see viidaks definitsioonina sisse. me ei tohi siin mingit teisejärgulist lahendust sisse viia, sest tegemist on inimestega, kelle olukord ei ole eriti hea suur proua Belli ja siis härra De Rossa. mul on päris mitu küsimust. kõigepealt suur tänu ja tere tulemast! vaesusevastase ja sotsiaalse tõrjutuse vastane aasta lõpeb koos teie eesistumisega. esitasin selle küsimuse juba teie kolleegile, aga tema ütles, et ta ei vastuta selle eest, sellepärast küsin teie käest. kas Belgia eesistujamaana on valmis toetama algatust sel, toetama kurikuulsa miinimumpalga direktiivi sisseviimist? Äh, maksude tõstmisega oleks võimalik äh, riikide eelarveid parandada ja tugevdada sotsiaalset võrgustikku ning võidelda ka rohujuure tasandil äh, vaesuse vastu. minu arvates on see väga tähtis. kodutud, nende majutuse võimalused, see ei ole subsidiaarsuse põhimõtte tõttu äh, Euroopa Liidu pädevuses, kuidas teie soovite liikmesriikidele survet avaldada selleks, et kõikidel Euroopa kodanikel oleks õigus äh, inimväärikale elamispinnale? on selgitusi, igasuguseid selgitusi ja siin proua Linn ja proua Gereda juba rääkisid sellest, et ka seal räägitakse kodutuse lõpetamisest. kuidas teie kavatsete survet avaldada või kavatsete oodata kahe tuhande viieteistkümnenda aastani? on inimesi, kes elavad tänaval ja surevad seal, sest tingimused on nii õudsed. sotsiaaldemokraatide fraktsioon on eelisjärjekorras, sest nad on kõik sõna tahtnud, ma ei taha, et teised fraktsioonid nüüd oleks sellest äh, šokeeritud, aga annan kõigile sõna, kõigepealt härra Terossa. Uh, thanks very much and uh, thank you ministers uh, for your presentation here this morning. I want my question suur tänu, suur tänu ministritele. minu küsimus puudutab sama teemat, mida mainis ka proua Tegastek ehk siis üldhuviteenused. mina öö, olen raportöör tulev, tuleviku sotsiaalüldhuviteenuste alal. ja eile rääkisime just toimus seminar tehniliste aspektide üle sellel teemal. tegemist oli suurepärase te seminariga, suur tänu, et te selle org äh, organiseerisite. minu küsimus on seotud õigusliku ra-, raamistikuga, te mainisite, et õiguslik raamistik ei ole kooskõlas sellega, kuidas sotsiaalteenused on organiseeritud. kas te kavatsete kasutada artiklit neliteist aluslepingust, et see probleem lahendada? või on teil kaalumisel mingisugused muud võimalused? ühenduse AK-ist, näiteks mis puudutab sotsiaalteenuste ja, ja avalike hangete probleemide lahendamist. siis lähimuspõhimõtte küsimus. tõsi ta on, et sotsiaalüldhuviteenused ei eksisteeri liikmesriikides, kui liikmesriigid nii ei otsusta Euroopa Liit peab siin sekkuma. igatahes on erinevused selles osas, kuidas need teenused on organiseeritud, kuidas nende eest makstakse, see tuleneb riigiabi reeglitest, konkurentsi reeglitest ja nii edasi. ma arvan, et me peame ka nende probleemidega tegelema, kui me ole, võtame seda tõsiselt, et sotsiaalüldhuviteenused ka alles jäävad. eriti arvestades, et praegusel raskel ajal mitmed liikmesriigid lõhuvad sotsiaalteenuste süsteemi. härra Tarten. Euh, ma soovisin lihtsalt öelda pa-, ka paar sõna, mul on väga hea meel kuulda mitmete ministrite poolt välja toodud prioriteete, prioriteetidest, eriti arvestades praegust ähm, majandusolukorda, ma arvan, et äh, aeg on küps nüüd parandada üle, parandada sotsiaal-Euroopa olukorda. ministrid ütlesid, et EBSCO peaks liikuma kakskümmend kakskümmend strateegia ja majandusjuhtimise südamesse. ma tuleksin tagasi ühe prioriteedi juurde, mis on kriitilise tähtsusega vaesusevastane võitlus. mitmed kõnelejad on juba tõstatanud selle teema, see enne mind. mina tahaksin rõhutada aga seda, kui raske on neid eesmärke saavutada. eesmärke on tore püstitada, aga lõpuks peab need eesmärgid ka kuidagi ju saavutama. liikmesriikidel on keeruline neid eesmärke täita Te rääkisite siin mõõdikutest, millega saaks mõõta, kui palju on edu saavutatud. mina tuleksin sama küsimuse juurde, mida mainisid ka proua Linn ja proua Telli, miinimumsissetulek. minu arvates on oluline koostada mingisugune õigustik selles valdkonnas mis mitte võib-olla otseselt ei standardiseeriks, aga looks mingisuguse raamistiku kõikide liikmesriikide jaoks, et, et toodaks välja ka vahendid, kuidas seda liikmesriikides lõpuks ka saavutada. suur tänu! suur tänu! suur tänu ka mina tahaksin teid tänada kõikide nende ettepanekute eest ja mul on teile kaks küsimust. Ähm, vaesusevastane võitlus. proua minister, viimasel eelmisel aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, kus räägiti lastest, kes jäävad üksi koju, kui nende vanemad töötavad välismaal. tahaksin teada, kas teie Belgia eesistu-, Euroopa Liidu eesistujana sooviksite midagi ette võtta nende soovituste elluviimiseks, mida Euroopa Parlament aasta tagasi oma resolutsioonis andis? ja teine küsimus, mis on härra Tardenile siin on tegemist äh, pensionisüsteemiga ja nende jätkusuutlikkusega. härra minister, me oleme praegu majandus- ja finantskriisis ja see mõjutab väga palju ka sotsiaalvaldkonda. Te teate väga hästi, et viiekümne viie ja kuuekümne viie aastaste inimeste hulgas on väga palju neid inimesi, kes on oma töökoha kaotanud ja nüüd üritatakse tööturgudel neid inimesi uuesti kaasata. välja on töötatud aga eelpensionisüsteem. Teie olete nüüd eesistuja, tahaksin teada, kas teil on mingit lähenemist või poliitikat eelpensionite kohta? küsin seda sellepärast, et erinevates liikmesriikides on erinevused suured. mõned ütlevad, et tegemist on positiivse nähtusega, et see on hea, et äh, pensionisüsteemis on ette nähtud selline võimalus äh, vaesuse vähendamiseks ja vaesusevastaseks võitlemiseks. teised aga ütlevad, et eelpension on midagi, mis äh, negatiivselt mõjutab sotsiaalseid tagatissüsteeme loodan, et vastate mu küsimustele ja soovin teile palju edu ma arvan, et äh, teie mandaadi ja härra Rompoi koostöö on garantiiks sellele, et Belgia eesistumine kujuneb edukaks. aitäh! Merci. Avant de vous redonner euh, la parole euh, à tous trois. Suur tänu. enne kui teistele sõna anna, tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida te ütlesite artikli üheksa kohta jah, kohe kindlasti, kui me räägime Lissaboni lepingu rakendamisest, siis on tegemist tähtsa instrumendiga ja ma olen teiega nõus. siiamaani ei ole me selle artikli potentsiaali piisavalt ära kasutanud. ja see, mida teie mainisite, on otsustav. peale selle arvan mina, et sama tähtis on ka nii selle küsimuse kui ka majandusjuhtimise küsimuse juures hoolitseda selle eest, et see punkt tuleks ka ministrite nõukogust välja ja et ka teised ministrid tegeleksid nende küsimustega, nende meetmetega. me peaksime selle artikli vaimu rohkem järgima, sest kõik pole saanud aru, kui dünaamiline see artikkel on, nii et palun öelge, mida te kavatsete järgmisena teha. üheksas artikkel, see sotsiaalne klausel, äh, nagu te ütlesite, sellesse me peaksime niimoodi suhtuma kui läbivasse klauslisse, mis võimaldab meil hinnata kõiki Euroopa Liidus vastu võetud otsuseid nende äh, sotsiaalse mõju kohta. ja äh, tõepoolest, me võime äh, paremini ära kasutada selle artikli potentsiaali ja detsembris eh, toimuval sotsiaal- ja tööministrite nõukogul esitatakse ka raport eh, artikkel üheksa rakendamise kohta ning eh, võimaluse kohta seda artiklit süvalaiendada teistesse poliitikavaldkondades ning selle läbipaistvamaks muutmiseks. on esitatud väga palju küsimusi, ma püüan vastata kõigile, kuid alustagem nüüd kvaliteetsetest töödest kahe tuhande esimesel aastal, kui Belgia oli eesistuja, samuti olin mina tööhõiveminister ja me arutasime siis äh, palju töö, äh, töökohtade kvaliteedist ja Lissaboni strateegias kuulus see meie ettevõtmiste keskmesse. Äh, kui teile meenub, siis meil oli väga palju lootusi sellega seoses me kujutasime ette äh, vastavat ühenduse tööõigustikku Äh, kuid äh, lühiajalises perspektiivis äh, tegelikult me ei ole eriti palju saavutanud selles valdkondas. see temaatika saab olema ka meie suuniste osaks, kuid me saame sellega tegeleda ka läbi töökohtade kaitse temaatika. selles osas on veel väga palju vaja ära teha, rõhutamaks, et sotsiaalkaitse ei ole pelgalt raamistik vaesusega võitlemiseks ning ühiskonna nõrgemate liikmete toetamiseks, see on palju laiema tähendusega, see on solidaarsuse ülesnäitamine ja see esineb äh, siseriiklikus kontekstis erinevates vormides, kuid äh, seda tuleks ka ühenduses, ühenduse poliitikate läbi toetada. Äh, meil toimub septembris ka sotsiaalkaitsealane konverents, kus me käsitleme ka seda küsimust kui osa solidaarsusest ja käsitlema ka seda, millist lisandväärtust see toodab. Mm. Äh, seda käsitletakse samal konverentsil, kus pensionikonverents äh, on mitmepäevane ja mina isiklikult äh, oleksin väga huvitatud, et Euroopa Parlament osaleks aktiivselt sellel konverentsil. see oleks kasulik nii meile kui teile rääkides nüüd äh, sotsiaalteenustest üldhuviteenustena, suur tänu, et te osalesite äh, üldhuviteenuste töötoas, ma kuulsin, et see oli väga kasulik arutelu, kuid sellega seoses tõstatub kaks probleemi. ühelt poolt teenused, mis ei sobitu avalike teenuste turu aspektiga me peame lähenema nendele turupõhiselt ja mitte pakkumise põhiselt. me peame mõtlema sellele, kas tegemist on majandus, üldmajandushuvi pakkuvate teenustega või mitte. ja me peame arvestama ka siseturul kehtivaid eeskirju teenuste pakkumise ja me peame Äh, kaaluma, kas on tegemist majandusliku üldhuviteenustega või sotsiaalse tööd huviteenustega ja kas riigiabi eeskirjad rakenduvad või mitte. Te mainisite artiklit neliteist. ja Belgia eesistumise ajal toimub mitu töötuba, foorum, äh, EBSCO, äh, kvaliteediharta on samuti küsimus, mille kallal juba komisjon tööd teeb mis puudutab nüüd õiguslikku raamistikku ja küsimust, kas meil on vaja ühte, ühtset äh, õiguslikku raamistikku üldhuviteenuste jaoks või mitte, ma usun, et äh, sellel on mitmeid positiivseid külge, kuid kuid me peaksime läbi vaatama kõik Euroopas olevad õigustekstid, äh, mis käsitlevad seda temaatikat ning neid juriidilises mõttes täpsustama sest praegusel hetkel on Euroopa poliitikates eh, sotsiaal- üldhuviteenused laiali pillutatud erinevatesse õigusaktidesse. rääkides nüüd miinimumsissetulekust, see on oluline temaatika ja ma tahan öelda, et eh, Belgia eesistujana on seisukohal, et oleks väga kasulik, kui loodaks vastav raamistik Äh, miinimumsissetuleku jaoks. eelmisel nädalal äh, töö- ja sotsiaalministrite nõukogus me arutasime seda küsimusest, sest see on osaks äh, aktiivse kaasamise meetmetes ja me arutasime siin ühiseid juurdepääsukriteeriume ning piisavaid eraldisi miinimum sissetuleku tagamiseks. Mm, me ei, ei tervitatudki suure aplausiga nende puhul, kuid äh, küsimuste-vastuste voorus selgus, et on palju erinevaid seisukohti, nii nagu ka teie komisjonis ja liikmesriigid ei suutnud kokku leppida ühistes kriteeriumites selle raamistiku jaoks, kuid nad nõustusid vahetama omavahel parimaid tavasid seega meie ees seisab veel pikk tee, kuid nagu ma ütlesin, me ei peaks loobuma sellest, me ei tohiks järele anda, et proua esinaine ütles, et te hääletasite vastavat teksti ja figureide raporti hääletus tuleb sügisel. meie eesistujana jätkame tööd äh, ministritevahelise konverentsi raames, äh, käsitledes seda miinimumsissetuleku temaatikat, me loodame, et mingisugused ettepanekud sellest sünnivad. ja samas mainiti konkreetselt äh, ka kümnendat suunist ja ja see on osa tööhõivepoliitika suunistest ja seetõttu on oluline rõhutada samas ka juurdepääsust tervishoiuteenustele, miinimumsissetulekust me rääkisime juurdepääsust tervele reale erinevatele teenustele, äh, mis peaksid olema kättesaadavad kõikidele kodanikele, nagu näiteks ka gaasitarned. ja see võiks tegelikult käivitada Euroopas uue lähenemise nendele küsimustele ja selles suunas me liigume. meie soovime, et kümnes suunis oleks teekaardiks Euroopas uue sotsiaalse ühtekuuluvuse kujundamisel ning Euroopa Parlamendis tehtav töö, komisjonis tehtav töö ja nõukogus tehtav töö äh, võiks keskenduda kümnendale suunisele ning äh, lähtuda sellest kui raamistikust, mis võimaldaks meil edasi liikuda selle teemaga. ja konkreetselt just selle väga keerulise ja vastuolulise küsimusega, mis puudutab miinimumsissetulekut. kui me räägime piiriülesest tööst, sotsiaalsete pensioon, pensioniõiguste kaasaskantavusest, sellele vastaks minu kolleeg härra Darden paremini tänan, alustagem siis pensioniõiguste ja sotsiaalõiguste kaasaskantavusest. ma lähtun sellele rohkem nii pensioniõiguste seisukohalt. Äh, äh, rohelises raamatus tõstatas selle küsimuse ka volinik kui äh, küsimuse, mida ikka korduvalt tõstatatakse. nõukogus tuli selgelt välja, et see kuulub lähimuse põhimõtte alla, kuid me ei tohi seda unustada, sest meil on piiriüleseid töötajaid ja on olemas ka inimesi, kes on väga liikuvad, näiteks teadustöötajad. üks näide, mis mulle pähe tuli. ma olen tutvunud selle küsimusega ja käesoleval ajal inimesed, kes valmistuvad pensionile minekuks ja neile laieneb siseriiklik õigus, siis on tegelikult kahe tuhande seitsmenda aasta direktiivi ettepanek Äh, millega püütakse kehtestada miinimumstandardid pensioniõiguste ülekandmiseks. seda direktiivi, direktiivi ei ole vastu võetud, kuna nõukogus ei saavutatud ühehäälset poolehoidu. ma arvan, et me peaksime üritama veel kord jõuda lahenduseni äh, taoliste liikuvate töötajate jaoks et meil oleks näiteks äh, selliste liikuvate töötajate nagu teadustöötajate jaoks ähm, üle-Euroopaline pensionifond, ma ei tea küll, kuidas, kuidas seda saavutada. Äh, komisjonis on läbi viidud äh, suurepärane uuring Euroopa Liidu teadustöötajate pensionifondi tasuvusuuring. see viidi läbi käesoleval aastal Jõbiti poolt kui keegi tunneb huvi selle uuringu vastu, peaks sellega tutvuma. sest ma arvan, et selles küsimuses tuleb edasi liikuda ja komisjonil oli õigus rõhutada seda probleemi. Äh, lugupeetud komisjoni liikmed on esitanud ka üsna raskeid küsimusi Äh, kuidas Euroopa pensionisüsteemi tulevikus korraldada. ma olen alati vastanud, et kõigepealt äh, tuleb tagada majanduse taastumine ja riigi rahandus korda saada, kas meile meeldib see või mitte. Äh, sotsiaalkindlustussüsteemi korraldamine on oluline pensioniõiguste tagamisel ja majanduskriisi tingimustes äh, äh, sattume me sageli väga raskesse olukorda, nagu mu kolleegid teavad. alati, kui äh, õnnestub Belgias midagi, pensionifondidel midagi taastada, siis selgub, et üks kodanik säästab kaheksateist tuhat eurot, kui ta naaseb tööjõuturule. kujutage ette, milline mõju võiks see olla, kui me räägime pensioni, pensioni, Belgia pensionifondil, sest käesoleval hetkel on see väga suureks koormaks ühiskonnale. seega need aspektid on omavahel tihedalt seotud ja seotud tihedalt ka riigi rahandusega, sest näiteks kümme miljonit on eraldatud ka äh, teiste aspektidega tegelemiseks. Äh, Belgias on pensioniiga kuuskümmend viis aastat, aga tegelikult inimesed sageli jäävad pensionile juba kuuekümne aastasena. ja see tekitab probleeme. meie arvamus on, et me peaksime pensioniaja säilitama. kuuskümmend viis aastat, kuid tegelikult me ei soovi, et inimesed läheksid pensionile kuuekümne viie aastasena, vaid jätkaksid veel natuke töötamist see mõte on avaldatud ka ühes raportis, millega ma olen tutvunud ja ka mina toetan seda, et noh, meie soov oleks, et inimesed jätkaksid veel vähemalt kolm aastat töötamist. Äh, aga kuidas seda kohe saavutada? me oleme püüdnud oma poolt luua stiimuleid et kui inimene ei jää pensionile kuuekümne ühe aastasena, siis ta teenib natuke rohkem, saab suuremat pensioni ja nii edasi. seega need on teatud stiimulid, äh, äh, kuigi see lähenemine ei ole olnud väga edukas, aga see ei ole ka läbi kukkunud. ja seetõttu võib-olla tasuks äh, naasta nõnda eelpensionisüsteemi juurde, näiteks inimesed, kes jäävad pensionile viiekümne aastasena ja kuidas on võimalik äh, kokku hoida riigi vahendeid, kui pensioniiga on ametlikult kuuskümmend aastat, aga inimesed jäävad juba eelpensionile viiekümne aastasena. ma, ma ei tee mingeid ettepanekuid selle kohta, kuidas sellest äh, raskusest üle saada, kuid see on ka üks äh, Äh, viise, kuidas mõningad äriühingud on püüdnud kriisist välja tulla, ergutades inimesi jääma eelpensionile. kuid see tekitab teisi probleeme, sest me ei suuda saav-, säilitada pensionimaksete kehtestatud taset, sissemaksete taset, arvestades seda, et samaaegselt elanikkond vananeb. Oui, ben je voudrais remercier les, les différents intervenants. Euh, je pense que de manière générale, on jah, suur tänu ka kõikide märkuste eest, mis tehti. mul on jäänud mulje, et Euroopa Parlament ja Belgia eesistujamaana on jagamas ühtseid seisukohti, eriti just seisukohtade osas, mis puudutab puuetega inimesi ja sotsiaalselt tõrjutud inimesi mis puudutab puuetega inimesi, siis tuleks rääkida sellest ÜRO konventsiooni ratifitseerimisest. jah, me peame liikmesriikidele survet avaldama, võib-olla me ei taha küll seda teha, aga äkki me peaksime ütlema, et tegemist on lihtsalt suure sammuga edasi. tegema selgitustööd ja ütlema, et see aitab ka ühiskonnale edasi arendada me peame puuetega inimesi vaatama kui täies, täieõiguslikke kodanikke ja me peaksime üritama äh, riike veenda konventsioonile alla kirjutama ja seda siis ka rakendama, sest ratifitseerimisest üksi ju ei piisa me rääkisime ühel konverentsil selle küsimuse üle, et meil on kaks kategooriat riike Euroopas, on neid, kes on ratifitseerinud konventsiooni ja rakendavad, on aga teised, kes juba rakendavad, aga pole ikka veel ratifitseerinud, mis on tegelikult ka ju hea tahteavaldus. siis käitumisjuhis, ka sellega tuleks edasi liikuda siin, selle taga seisab ka tõesti väga palju tööd, avalikud hooned, informatsioonikeskused, sport, kultuur, ükskõik, mis puudega on tegemist, kõikidele sellistele avalikele teenustele peab olema juurdepääs puuetega inimestel. tean, et olen väga kaua juba rääkinud, aga mis teha, jah, vaesus on ka tähtsaks küsimuseks, me teame, et meil ei ole ühte imerohtu, millega seda probleemi lahendada. mõned äh, ütlevad, et meil on vaja just arvulisi eesmärke ja olgu kakskümmend miljonit, on see otsus, mille nõukogu kümnendal juunil vastu võttis. aga meil on ka kaugeleulatuvamaid eesmärke, meil on vaja välja töötada meetmeid selleks, et äh, olukorda põhjalikult analüüsida. et teada saada kuidas see lugu on nüüd seitsme suunisega, mis meil on ette nähtud? mul on küll palju öelda, ei taha väga palju rääkida. lastevaesust mainisid mitmed inimesed, teisel ja kolmandal septembril on meil selle korda, kohta konverents, kus me soovime vastu võtta soovituse laste vaesuse kohta ja viidata seal laste õigustele ja rääkida sellest, et meil on vaja mitmekülgsest lähenemist, tuleb arvestada tervise, hariduse küsimustega. ja me loodame, et Belgia eesistumise lõpuks on meil võimalik ka selles osas midagi ära teha. suur tänu! ei, ei, te ei rääkinud liiga kaua, see oli väga he-, hästi, väga lühidalt kokku võetud, perfektne. suur tänu teile kõigile, me soovime teile ilusat eesistumise aega me loodame, et Belgia eesistumise aeg kujuneb põnevaks arvamuste vahetuseks, sest äh, oma ettekujutusi tuleb ju ka veel kolleegidele maha müüa, enne kui neid on võimalik rakendama hakata. suur tänu! bien. Au revoir. Chers collègues, je vous propose euh, de passer euh, immédiatement. Kolleegid, ma teen ettepaneku, et asume kohe hääletamise juurde, päevakorrapunkt üheksa juurde. härra Ööri raport. ta ise kahjuks siin ei ole, kus te olete, härra Ööri? ma ei saa ju teie raportit hääletada, kui teid ise kohal ei ole. olgu, te olete kohal, hääletame siis härra ÖRi raportit liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta. meil on siin ka kaks arvamust, majandus- ja naiskomisjoni poolt. kõigepealt kompromiss K, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks A. muudatus sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud sada, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. suunis seitse. siin on kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige üheksa naiskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. veel suunis seitse, kompromiss M. kes on poolt, vastu, erapooletud. kompromiss on vastu võetud. muudatus sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus sada kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss O suunis seitse kohta, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kümme naiskomisjonilt, kes on poolt. see on lehekülg üheksa nüüd. me hüppasime natukene edasi. lehekülg üheksa. lisasuunisele seitse lõige kaks naiskomisjoni muudatus kümme, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud minu meelest, aga kontrollime. loodetavasti on teil hääletuskaardid olemas. kas kõik on hääletanud? kas kõigil on kaardid kaasas? hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend seitse vastu. selgelt tagasi lükatud. suunis kaheksa. muudatus kakssada kakskümmend üheksa, seda hääletama ei pea. aga nüüd tagasi suunise seitse, suunis seitse juurde, ma küll ei saa aru, miks. muudatus sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. sada kaheksakümmend viis on tagasi võetud, kompromiss P. kes on poolt? vastu, erapooletud. vastu võetud kakssada kolm, muudatus kakssada kolm proua Steinruckilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist äh, naisõigustelt, kes on poolt, tagasi lükatud Nous en venons au compromis Q sur la ligne directrice. Compromis Q. Euh, Q. kõigepealt muudatus kakssada neliteist proua Turunen lükkas poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viisteist, sest seitseteist on tagasi võetud, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suunis kaheksa, kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaks suunisest kaheksa, kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud. me hääletame kompromissi R siin on veel üks lisa, mida hääletada majanduskomisjonilt, lõige kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget kaks suunisest kaheksa on muudatus kakssada nelikümmend kaheksa proua Steinruckilt ja härra Kristjanson Jõgese poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks langeb ära. kaks, neli, neli, kaks, neli, viis on tagasi võetud. järgmised muudatusettepanekud langevad kompromissi alla nüüd kakssada nelikümmend, kakssada viiskümmend üks, kes poolt, vastu. vist tagasi lükatud, aga kontrollime. kakssada viiskümmend üks. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kolm poolt. vastu, see, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksateist on vastu võetud, kakskümmend neli langeb ära, kakssada kuuskümmend viis, kakssada kuuskümmend kuus, kakskümmend, kuuskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa majanduskomisjonilt kõigepealt langevad ära, kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime vist vastu võetud, aga kontrollime, kakssada kuuskümmend kaheksa raportöörilt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kuus vastu. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üheksa. proua Steinruckilt ja teistelt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, olgu, kakssada seitsekümmend. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu. täiesti õige, vastu võetud kakskümmend viis on tagasi võetud, kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada seitsekümmend üks, seda võib hääletada lisana, see peaks olema lehekülg kakskümmend keskel. Toomas Hendrilt on see muudatus, ma pidevalt ajan Toomas Hendel ja Toomas Manni segamini. seega Toomas Hendeli muudatusettepanek, proua Zimmeri ja härra Le Järgi muudatusettepanek kakssada seitsekümmend üks. raportöör on sellele vastu. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend üheksa majanduskomisjonilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, olgu kontrollime lõiget kakskümmend üheksa majanduskomisjonilt. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? olgu, ma olen lahke, hääletame uuesti siis. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? koordinaatorid juba näitavad, kuidas te hääletama peate. kas kõik on nüüd hääletanud? aa, mina ise ei ole veel hääletanud. nüüd on kõik hääletanud, hääletamine on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. lõige kakskümmend naiskomisjonilt lisana, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üks poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakssada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus punkt üks, muudatus kakskümmend kaheksa, Toomas Hendrelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige üks naiskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaks naiskomisjoni arvamusest, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolm naiskomisjonilt kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt neli, muudatus kolmkümmend kolm Toomas Hendelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus nelikümmend, kes on poolt, vastu, vist tagasi lükata, aga kontrollime. muudatus nelikümmend härra Kaprnoki, Nokilt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, neliteist vastu, selgelt vastu võetud põhjendus punkt kuus, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend kolm kes on poolt? vastu? kontrollime. uuesti, kes on poolt? nelikümmend kolm muudatus. proua Omen Raitinilt, kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt? vastu, erapooletud? vastu võetud lõige neli majanduskomisjonilt, kes on poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt kaheksa, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige neli naiskomisjonilt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus punkt kaheksa A, kompromiss F poolt, vastu, vastu võetud. nüüd muudatus kuuskümmend üheksa proua Turunenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõige kuus majanduskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuus naiskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatus seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud kontrollime. muudatus seitsekümmend seitse. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, kakskümmend seitse, kahekümne ühe vastu vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt? vastu, erapooletud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 mindössze nyelvi ö, ö, ott, ahol van, hogy fight against, a, a fight ö, szó után szeretném beszórni azt, hogy... Ma otsin veel teksti. Võitleb. Võitleb vastu, fight against. Pärast ingliskeelset sõna fight against seal peab olema, et võitleb vastu. vastu on puudu. siis on äh, tekst selgem. mul paluti lihtsalt seda selgitust teha, kas see on sõnaline selgitus? olgu, viimane osa kompromissmuudatusettepanekust, üheksas rida lõpust, võrdsus, segmentatsioonivastane võitlus, töökohtade turvalisus ja nii edasi tegemist on keelelise muudatusettepanekuga. see on selline selgitus. võttes seda arvesse, siis kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada, see on lisa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige seitse naiskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast põhjenduspunkti üksteist kompromiss U, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd muudatus sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist majanduskomisjonilt, kes on poolt, vastu kes ei, mõned teist ei hääleta enam, lõige kaksteist majanduskomisjonilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. sada kümme on tagasi võetud, põhjenduspunkt kolmteist, kompromiss J, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud lõige neliteist majanduskomisjonilt. Bon, allez, on va voter le 14 de la Commission économique. lõige neliteist majanduskomisjonilt siis, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss T, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti kolmteist, muudatus sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend, kes on poolt? jah, loomulikult jälle läks segamini, see on Toomas Hendelilt, mitte Toomas Mannilt, vabandust ma tõesti ajan teid kogu aeg segamini. sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt viisteist, sada kakskümmend neli muudatus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kuusteist, muudatus sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt seitseteist, lõige üheksateist majanduskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sellega olemegi jõudnud hääletusnimekirja lõpuni, nüüd elektrooniliselt hääletame tervet raporti projekti. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? vähemalt üks inimene on hääletamata jätnud, võib-olla ta ei soovigi hääletada. hääletamine on lõppenud, nelikümmend poolt, kaks vastu, seitse erapooletut. nüüd hääletame ka õigusloomelist resolutsiooni, samamoodi hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? Tšaba, kas sina ei soovigi hääletada? nelikümmend poolt, kaks vastu, seitse erapooletut, sama tulemus. palju õnne raportöörile! Nous en venons au vote du rapport d'initiative. Nüüd hääletame omaalgatuslikku raportit proua Schröderilt, mis räägib tööhõive võimaluste arendamisest uue säästva majanduse raames. meil on siin ka viis arvamust, majandus, keskkonna, naisõiguste, tööstuse ja regionaalarengu komisjonidelt. pealkiri muudatus kakskümmend kaks proua Essayalt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. enne lõiget üks. lõige kolm keskkonnakomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üks Envilt, kes on poolt. olgu, kontrollime. lõige kolm keskkonnakomisjonilt hääletus on alanud. kas te kõik olete hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kaks vastu. Teil oli õigus, vastu võetud. NV üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime siis regi üksteist, hääletus on alanud. kas te kõik olete hääletanud, hääletamine on lõppenud, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend vastu selgelt vastu võetud. Econ kaks langeb ära seetõttu. nüüd hääletame kompromissi D, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget üks NV viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Econ üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks Envilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm Toomas Mannilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. EKOn üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast lõiget kaks kompromiss BB poolt vastu. seda kontrollime. elektrooniliselt kompromiss BB. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Pour 26 contre kakskümmend poolt, kakskümmend kuus vastu, seega kompromissettepanek. seda vist ei oleks pidanud kompromissettepanekuks nimetama, sest see lükati tagasi. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu. kakskümmend viis on see, mida hääletame. kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast äh, lõiget kolm, teine osa, NV kuuest teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. pärast lõiget kolm, kakskümmend üks sitralt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksa, Envilt poolt, vastu. erapooletu, kontrollime, kaheksa. Envi kaheksa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu. Envi kaheksa tagasi lükatud. Envi üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, jällegi tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud vabandust, vabandust, vastu võetud, ajasin segamini. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis järgmiseks NV kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli keskkonnakomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. NV kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viis, kolmekümne kaheksa, see muudatusettepanek proua Essayalt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. olgu, kontrollime kolmkümmend kaheksa. hääletus on alanud, kolmkümmend kaheksa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, üheksateist vastu, kaks erapooletut vastu võetud. kolmkümmend üheksa härra Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend on tagasi võetud. kom-, järgmiseks siis nüüd kompromiss, hash puudutab lõiget kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. siis järgmiseks neliteist Regionaalarengu Komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast lõiget kuus, NV kaksteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis nelikümmend neli härra Mannilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud siis paragrahv seitse, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. Donc je comprends que puisque nous avons meil on kompromiss I vastu võetud, seepärast hääletame nüüd EKOn kaheksat aga teise koha peal, kui keegi pole vastu. nüüd siis Econ kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaheksa, kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, kui soovite kompromiss J, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu, erapooletuid pole, vastu võetud. pärast lõiget kaheksa, nüüd järgmiseks paneme hääletusele regi teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. muudatusettepanek kaks regi, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. ma ei saa nüüd päris täpselt, kuidas on võimalik lõikes kaheksa jõuda lõikeni kakskümmend üks, aga nii vist on need asjad, nüüd muudatusettepanek sada seitse härra Pupakiselt koos suulise muudatusettepanekuga, kus on pandud juurde veel kolm sõna, kes on poolt, vastu, erapooletu. muudetud kujul on see muudatusettepanek vastu võetud. nüüd pärast lõiget kakskümmend üks, sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis regi kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ITRE kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ITRE kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ENVI kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks äh, kümme Econilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ENVI seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ENVI seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kolm proua Plumbilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige üheksa, kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. liitre neli, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. liitre neli, lõige üheksa A kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kaheksa vastu, üks erapooletu. see oli ikka väga selge tulemus, vastu võetud. ITRE viis, tegemist on lisaga ITRE neljale, mille eest vastu võtsime, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud regi kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks SAI-l, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime Tout le monde a pu voter, le vote est clos hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. üpris napilt küll. nüüd suuline muudatusettepanek raportöörilt, kus lisatakse uus allpealkiri, seal on kirjas, räägitakse töökohtade potentsiaalist, kes on poolt, vastu, erapooletu mulle tundub, et tagasi lükatud. kontrollime um,. kas kõik on hääletanud? kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu. siiski vastu võetud orale, il suffit d'être contre l'amendement oral pour qu'il ne soit pas soumis aux voix, donc on est sûr de gagner. kui te olete vastu, siis te võite hääletada suulise muudatusettepaneku vastu, kui te tahate, see läbi läheks. jätke järgmiseks korraks meelde. FEM üks, kes on poolt. veel kord, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud FEMA, kes on poolt, lisandina on see siis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FEM neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis järgmiseks pärast lõiget kümme, kümme A, FEM kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist FEM-ilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. FEM kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus naistekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud üheksa naistekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud FEM üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FEM kolmteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FEM neliteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmteist Olle Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli, mis puudutab pealkirja, kas see ei lange ära? kuuskümmend neli Essaia, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ei usu, siis kontrollime. kuuskümmend neli. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend neli vastu. ei ole vastu võetud. kompromiss M, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss N lõige kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast lõiget kaksteist nüüd ITRE kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. pärast lõiget kaksteist kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. paragrahv kolmteist, seitsekümmend seitse, kes on, on poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, Sterksilt, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud lõige neliteist, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Fünfzen, kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. nüüd sada kolmkümmend kuus Pupakiselt, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. lõige kuusteist kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast lõiget kuusteist, seitsekümmend viis nüüd Pupakiselt, poolt vastu, erapooletu vastu võetud seitseteist, üheksakümmend kaks proua Gretult, kes on poolt, vastu. erapooletu, vastu võetud. pärast lõiget seitseteist üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. olgu, kontrollime, üheksakümmend kolm aga mulle tundub, et ei viitsi kätt tõsta, selles on probleem. kas kõik on hääletanud? kakskümmend seitse poolt, kakskümmend vastu. vastu võetud tõepoolest. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast lõiget kolm. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend viis, Pupakiselt, kes on poolt, koos suulise muudatusettepanekuga, jah kus on inglise keeles lisatud the device in cooperation with. kes on poolt, vastu, erapooletu? vastu võetud. ITRE üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist, lõige kaheksateist. on paar muudatusettepanekut, mis on tagasi võetud, seepärast kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige üheksateist, kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. Ekon kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kakskümmend üks, kompromiss kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks, kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. regi kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa regi üks, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. Regi viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli pupakiselt, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud ITRE neliteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis nüüd järgmiseks sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksateist Gretult lisa, hääletame poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sa-, lõige kakskümmend neli, sada kakskümmend essaialt, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada kakskümmend essaia. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu ehk selgelt vastu võetud sada kakskümmend üks Pupakiselt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss Z lõige kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis järgmiseks sada kakskümmend neli Grüni Pupakis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend seitse Pupakiselt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, Envi kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AA, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd järgmiseks sada kolmkümmend viis Pupakis koos suulise muudatusettepanekuga rohelisest saab jätkusuutlik, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. siis järgmiseks lõige kakskümmend seitse, NV kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd ähm, viited üks Schröterilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ITRE kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks, raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolm SAI-lt, tegemist kustutusega, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viis poolt, vastu olgu, kontrollime nelja. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. me kõik ajame midagi segamini, mina ajan Toomaseid segamini, teie nuppusid, aga äh, ärgem seda nüüd kogu aeg tehkem, muidu on raske meil siin seda tööd edasi teha. ei, kolmandat me küll ei hakka kontrollima, see oli väga selge. neli SIA oli see, mida kontrollime. hääletame siis veel kord neljandat ja lõpus saate täiskogul veel uuesti hääletada. neli SIA. kordame elektroonilist hääletust, neli SIA kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu. no ühesõnaga vastu võetud, viis essaialt, kes on poolt. mis nüüd jälle, proua essaia, palun. no it's not. It's not, you will correct it in Te ei, te seda ei parandata täiskogul, ma olen kaks korda kontrollinud ma palusin kontrollimist, ütleb proua Essaia. ei, te ei teinud seda, ütleb proua Pervez. nii, proua Essaia viis, kes on poolt. Te ju teate, et ma teeks seda. viis, kes on poolt, vastu. olgu, kontrollime elektrooniliselt Tout le monde a pu voter Le vote est clos. 26 pour, 21 contre. hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu. vastu võetud. kuus SAI-lt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ITRE üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ITRE kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd järgmiseks põhjenduspunktid. B kaheksa Steinrückilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. C üheksa sari Essayalt suulise muudatusettepanekuga, kus IPPC hääl asendatakse Kopenhaageni lepinguga, kokkuleppega. Inglise keeles on seal Copenhagen Accord, kui soovite. poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud Nous en venons après le considérant C à, au paragraphe 4. pärast põhjenduspunktid C tuleb regi neli ettepanek suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, mis puudutab keelelisi küsimusi, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti D kümme Oomen Reutelilt, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime Omen Reuteni kümme hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. Itre B, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kas me saame seda kontrollida, jah, olgu. Itre B hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletame B, ITRE B-d, raportöör on selle vastu. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu, kolm erapooletut. vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. ei, ei, see oli küll väga selge tulemus. kui te vahepeal oma arvamust muudate, siis küll, aga muidu oli küll väga selge. kontrollime. Alors, tout le monde a pu voter, le vote est clos kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, üheksateist vastu, nii et selge, pärast E tuleb ITRE kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud neliteist on tagasi võetud, siis kompromiss B, põhjenduspunkti F kohta, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud pärast F-i tuleb Econ viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud F seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Fem B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt G, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis järgmiseks pärast põhjenduspunkti G, Fem F, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud siis FEM C, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi FEM D, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. FEM E, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks proua Kreetult, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletame terve raporti projekti üle elektrooniliselt hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm poolt, üks vastu, kolm erapooletut. palju õnne raportöörile, proua Schröterile. Notre... ja nüüd läheme viimase raporti juurde, mida on vaja täna hommikupoolikul hääletada. tegemist on Toomas Hendeli arvamusega naiste kohta ebakindlates töösuhetes. muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist proua Randsulit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Harkin ma tahaksin rääkida muudatusettepaneku neljateist kohta. kas on vastuväiteid liberaalide taotlusele hääletada osade kaupa? ei ole. siis öelge palun, mida te soovite, Harkin. ma loen teile ette selle muudatusettepaneku ja ütlen support for girls and young women with a migration background ma soovin jagada selle teksti osaks ja ülejäänud muudatusettepanekuks nii. Women after stopping work because of the birth of a child to actively pursue a return to work. niisiis, ALDE soovib osade kaupa hääletust, sõnani background ja siis jätkub sõnaga stresses. esimene osa kuni sõnani background muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ülejäänud osa tekstist alates sõnast stresses, that women who have stopped working ja nii edasi kes on poolt, kas sotsialistid hääletavad poolt? kes on osa kaks poolt? vastu? erapooletud? peame kontrollima. hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud kuusteist poolt, üksteist vastu, üheksateist erapooletut. tehniliselt on ainult üks vastu, erapooletu, aga see ajatage segadust. muudatus viisteist. proua Kirlingelt, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi. järgmisena hääletame kuusteist, kes on poolt. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist proua Plumbilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, sama autor, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolm kompromiss A, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuelt taotlus hääletada ja mida? kuue soovib lisada muudatusettepanekule kakskümmend kolm, mida ei hõlma kompromiss A. ma arvan, et raportöör on sellega nõus kas on nii, keegi ei ole vastu, kas keegi on vastu, ei ole vastu. hääletame kakskümmend kolm lisandusena kompromissile A, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd jõuame kakskümmend neli, proua Jüman Reidel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast pära-, lõiget neli, kakskümmend seitse, proua Plumilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa, Kornelissen, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa, proua Jotovalt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend Bloomilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks jälle Bloomilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitse, kolm kustutust, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend, kes on poolt, hääletame koos, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena nelikümmend neli härra Mannilt, see on tagasi võetud, seega lõige kaheksa, muudatused nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, identsed, hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite. nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, hääletus algab kas kõik on hääletanud? kakskümmend seitse poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. pärast lõiget kaheksa, muudatusettepanek nelikümmend üheksa, härra Katšinil, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast kaheksa B-d muudatusettepanek viiskümmend B jaotavalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast AA-d kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, viielt poliitilist fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast mõelduspunkti A muudatus kuus proua Rutsulilt, suuline muudatusettepanek. keegi ei ole selle vastu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa. soovite kontrollida seitsmendat, kontrollime kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus, kakskümmend üks vastu. absoluutselt selge, ma lubasin teile, et see on selge poolt. võib-olla ma ei peaks selliseid lubadusi tegema, kuid vastu võetud igal juhul. kaheksa proua Jootavalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud. üheksa Jootavalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame härra Hendele arvamuse projekti koos muudatustega, elektrooniline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, kuus vastu, erapooletuid ei ole äh,. õnnitlused meie arvamuse koostajale härra Mannile, ei, ei siiski härra Vahendelile. kolleegid, kohtume pärastlõunal kell kolm.